Colleagues, may I ask you to take seat? kallid kolleegid, palun võtke istet. May I ask you the journalists to leave after ajakirjanikud, palun lahkuge pärast kahte esimest minutit saalist, me lubame teil alguses teha volinikukandidaadist pilti, aga pärast kahte minutit palun lahkuge siit veel teadaandeid, enne kui tervitame oma külalist. palun ärge istuge nendele kohtadele, kus on selgelt kellegi teise nimi peal ja annan teile teada, et kuulamist on võimalik kuulata ka kuulamisruumist, milleks on neli kuu üks, samamoodi ka parlamendi intraneti kaudu ja ja tahaksin teile veel meenutada ka seda, et äh, ainult saadikad võivad äh, plaksutada juhul, kui nad seda soovivad. proua Ulfskog ja mina juhatame üheskoos seda avalikku kuulamist vastavalt meie kodukorra reeglitele tervitan siin volinikukandidaati Vladi-, Valdis Dombrovskist sellel väga tähtsal kuulamisel kahe tähtsa komisjoni, majandus- ja tööhõivekomisjoni ees. nagu te teate, komisjon, selle kuulamise eesmärgiks on see, et parlament saab kontrollida volinikukandidaadi sobivust komisjoni kolleegiumisse, seda, kas tal on piisavalt teadmisi ja oskusi ja ka pühendumust Euroopale selleks, et täita talle pandud kohustusi, kas ta on ka sõltumatu, tema kommunikatsioonioskusi ning ka tema poliitilisi prioriteete ja tema panust uue komisjoni üldisesse strateegilisse kavva meenutan teile veel, et enne kuulamist volinikukandidaat Dombrovskis vastas kirjalikult äh, ettevalmistavale küsimustikule. kirjalikud vastused on laiali jagatud kõikides keeltes ja peale selle esitas volinikukandidaat ka majanduslike huvide deklaratsiooni ning õiguskomisjon on teatanud, et tal ei ole mitte mingeid märkuseid äh, volinikukandidaadi deklareeritud majandushuvide kohta. selle aru-, see arutelu on üles ehitatud nagu alati, kõigepealt saab volinikukandidaat sõna viieteistkümneks minutiks maksimaalselt selleks, et teha sissejuhatav sõnavõtt lõpus anname talle ka viieks minutiks sõna selleks, et arutelu kokku võtta ja vahepeal on neljakümne viie saadikul võimalus esitada küsimus, igale küsimusele on ette nähtud kolm minutit, üks minutit küsimuse esitamiseks ja kaks minutit küsimusele vastamiseks. meenutan ka rahvasaadikutele, et kolme minuti põhimõttest peetakse rangelt kinni selleks, et kõik saadikud saaksid oma küsimused esitada. tahan teie tähelepanu pöörata ka sellele, et tõlge on tagatud kahekümne kolme keelde, nii et kõik sõnavõtjad saavad rääkida oma emakeeles ja nagu ma juba olen öelnud varasematel äh, kuulamistel, arvestage sellega, et teid tõlgitakse, eriti mõelge oma kõne tempo peale. ning nüüd tulgem asja juurde. Need ülesanded, millega volinikukandidaat Dombrovskis tegelema hakkab, on eriti tähtsad. tuleb juhtida Euroopa majandus- ja rahaliidu reformimist selleks, et meie poliitikat tõhusamaks, järjekindlamalt, demokraatlikumaks muuta ja äh, võidelda majanduskriisi vastu, tagamaks stabiilsust ja sotsiaalset ühtekuuluvust. majanduskomisjon on töötanud väga palju selleks, et anda oma panus Euroopa Liidu strateegilisse kavva ja järgmisel nädalal hakkame majandusjuhtimise raamistiku uuesti üle vaatama. üheskoos teie ja ülejäänud vastutavate komisjonidega tuleb meil välja selgitada, kuidas süsteemis olevat paindlikkust kõige paremini ära kasutada selleks, et äh, tagada tasakaal stabiilsuse ja majanduskasvu investeeringute ja tõuke, korrapoliitiliste reformide vahel, meil on vaja poliitikate koordineerimist ja ka lõimimise teekava selleks, et äh, rahanduspoliitikas äh, tasakaalunihked kõrvaldada peale selle tuleb meil ühtlustada ja tugevdada ka sotsiaalset mõõdet äh, majandusjuhtimise raamistikus. see parlament äh, on kutsunud seda Euroopa sotsiaalseks paktiks ja nüüd ma annan sõna veel lühidalt ka proua Ulskokile, et ta saaks teha oma sissejuhatuse. aitäh! mõned märkused ka tööhõivekomisjoni nimel ja ma teen seda oma emakeeles, rootsi keeles, ütleb proua Ulskog. Euroopa Liidu siseturg tähendab seda, et teenused, kaubad ja inimesed võivad vabalt liikuda. selles on väga suur kasvupotentsiaal, mida on Euroopa Liidul nii väga vaja. selleks, et kõik ka tõhusalt toimiks, peab Euroopa Liit tööandjaid kaitsma ja ka suutma kaitsta. see tähendab seda, et tööandjad ei või suvaliselt tegutseda, tuleb hoolitseda sellest, et ei tekiks äh, ebaausat sotsiaalset konkurentsi. peale selle tuleb ka kollektiivlepingutes kinni pidada. Euroopa Liit peab keskenduma sotsiaalpartnerite toimivale äh, dialoogile, seda just nendes riikides, kus on see vajalik. selleks, et kriisist välja tulla, ei tohi me sotsiaalpartnerite sõltuvust vähendada, meil on terve rida Euroopa Kohtu otsuseid, näiteks Lavalli kaasuse puhul ja ka sarnaste kaasuste puhul, ning seal tuli väga selgelt välja, et sotsiaalset dumpingut ei tohi lubada, väga tähtis on tagada äh, vaba liikumine väga tähtis on kinni pidada nendest reeglitest, mis on juba vastu võetud ja seda igal pool ja alati. meie lähtume sellest, et äh, töötajate lähetamise direktiiv äh, tuleb rakendada kõikides liikmesriikides ja seda niimoodi, et äh, see direktiiv aitaks sotsiaalset dumpingut vältida Euroopa Liidus. meil on vaja võrdväärse töö eest võrdväärset palka maksta, võrdväärset palka ükskõik kust tuleb tasustada võrdväärselt. sotsiaalne dialoog kuulub tulevikus ka teie ülesannete hulka, härra Dombrovskis, ning äh, härra Juncker on selles valdkonnas juba lubadusi teinud ning nüüd on tähtis, et äh, kollektiivlepingute alane õigus äh, jääb püsima, et seda kaitstakse ja et äh, meil on ka lepitusmenetlus ette nähtud kollektiivlepingute raames. liikmesriigid ei tohi konkurentsi astuda halvemate töötingimuste või palkade kaudu. aitäh, järgmisena saab sõna härra Dombrovskis maksimaalselt viieteistkümneks minutiks, palun. priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti. härra esimees, austatud äh, parlamendiliikmed, kallid kolleegid, esiteks sooviksin ma väljendada oma tänu selle võimaluse eest teie poole pöörduda demokraatlikult, äh, sest te olete Euroopa elanike demokraatlikult valitud esindajad, ka mind on kaks korda valitud Euroopa Parlamendi liikmeks ja seetõttu mind ei pea veenma, kuivõrd oluline on Euroopa Parlamendi roll otsuste tegemisel Euroopa Liidus ning tagamisel, et äh, toimuks äh, igapäevane dialoog Euroopa elanikega. kui mind kinnitatakse äh, Euroopa Komisjoni asepresidendiks, siis töötan tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga ja niimoodi tugevdan ka meie poliitilist algatust ja meie ettepanekute demokraatlikku legitiimsust. minule on usaldatud euro- ja sotsiaalse dialoogi valdkonnad mina näen neid äh, äh, oma kohustusi nendes äh, poliitikavaldkondades peame tekitama majanduskasvu Eurotsoonis ja ka Euroopa Liidus ja tagama majanduskasvu ja koordineerima poliitikaid, et kogu Euroopa kasv oleks tagatud ning tuleb kaasata ka sotsiaalsed partnerid otsuste tegemisse austatud parlamendiliikmed, mina sündisin ja kasvasin üles raudse eesriide taga. viiskümmend aastat äh, oli Lätil keelatud äh, osaleda Euroopas, oli keelatud äh, põhilised demokraatlikud õigused ja vabadused. kakskümmend viis aastat tagasi langes raudne eesriie ja niimoodi anti võimalus rahulikuks demokraatlikuks muutuseks, mis muutis ka kogu meie kontinenti. väljavaade riikidele nagu Läti liituda Euroopa Liiduga, see on näidanud äh, äh, see on olnud aluseks demokraatlikule, majanduslikule, sotsiaalsele muutumisele ja seetõttu ma tõesti usun Euroopa mõttejõudu. usun Euroopa dem-, põhiväärtustesse, demokraatia, sotsiaalne turumajandus ja võrdsed võimalused kõigile. ainult koos oleme me võimelised tulema toime kiiresti muutuma maailma globaliseerimise, vananemise, kliimamuutuste väljakutsetega mul oli au olla Läti peaminister kolmes järjestikuses valitsuses märtsist kaks tuhat üheksa kuni selle aasta jaanuarini. ma astusin ametisse, kui minu riik oli läbimas Euroopa Liidu kõige suuremat majanduskriisi. prioriteediks oli taastada majanduskasv ja töökohtade loomine nii kiiresti ja veenvalt kui võimalik. struktuurireformide tagajärjel pöördub tagasi tugeva Äh, riigi finantsi juurde ja seetõttu tuli Läti sellest majandus- ja sotsiaalkriisist välja ning äh, muundus üheks kõige kiiremaks äh, kasvavalt majanduseks Euroopas. ka muud faktorid panustasid siin. me kasutasime majandusstiimuleid, suurendasime Euroopa Liidu fondide kasutamist, me lõime lisa sotsiaalturvavõrgustikuga selleks, et tulla toime sotsiaalsete tagajärgedega. ja Läti täitis edukalt ka Maastrichti kriteeriumi ja liitus euroalaga sel aastal need protsessid äh, ei suu-, ei oleks olnud edukad, kui meil ei oleks olnud funktsioneerivat dialoogi sotsiaalpartnerite ja teiste osapooltega äärmiselt tundlike äh, majanduslike ja sotsiaalpoliitiliste otsuste tegemisel. kui me valmistasime ette eurokriisi äh, ajal euro vastuvõtuks, siis me näitasime oma usaldust nii Euroopa projekti kui eurovaluuta vastu ajal, kui paljud teised seadsid selle küsimuse alla varem olen olnud Euroopa Parlamendi liige, Läti parlamendi liige, Läti rahandusminister ja Läti panga äh, peamine majandusanalüütik. ma usun, et see pikaajaline kogemus annab mulle detailsed teadmised sellest, kuidas Euroopa Liit töötab ja see annab mulle vajaliku kogemuse selleks, et panustada sotsiaalsesse, majanduslikku, rahanduspoliitikasse võrdselt selleks, et tulla tol-, toime rahandusmajandusliidu väljakutsetega ning säilitada euro stabiilsus, töötada selles suunas, et majandus ja rahanduspoliitikat äh, tuleks kokku sotsiaalsete tööjõu, tööturupoliitikatega. kui Euroopa Parlament mind heaks kiidab, siis ma töötan selle nimel, et ühtse valuuta ja makromajandusliku juhtimise eesmärgid on äh, vastavuses sotsiaalse õigluse ja kaasatusega. austatud parlamendiliikmed, Euroopa Liit on toime tulnud kõige hullema majanduskriisiga oma ajaloos ja äh, turvanud oma ühtset valuutat, aga samas on Euroopa taastumine väga õrn ja ebaühtlane. praegu arvatakse, et Euroopa Liidu majanduskasv tuleb äh, umbes poolteist protsenti aastas järgmise kümne aasta jooksul. see on terve protsent vähem kui sellel aastakümnel, mis eelnes kriisile kriisi mõju on jätkuvalt äh, koormaks meie ühiskondadele. töötus on Europiirkonnas endiselt rohkem kui üksteist protsenti. noorte tööstus, töötus on rohkem kui kakskümmend protsenti ja kuusteist prot-, peaaegu kuusteist protsenti eurooplastest vanuses äh, viisteist äh, kuni kakskümmend kaheksa ei ole ei tööl ega ei osale hariduses või koolituses. Euroopa ei saa endale lubada selle kriisi kaotamist me kõik teame, et see kriis ei ole olnud mingi tavapärane allakäik, vaid selle aluseks on pikaajalised nõrkused meie majandusstruktuuris, seetõttu ta-, kasvu taastumine sõltub väga meie võimekusest nende nõrkustega toime tulla. meie ees on risk, et arvestades vananevat elanikkonda, kõrgeid võlatasemeid, väga madalat infla-, infla-, inflatsiooni võib Euroopa jõuda aeglase kasvu või isegi stagnatsiooni juurde me peame tegelema nende riskidega otsekoheselt ja toome Euroopat tagasi jätkusuutliku kasvu teele. seetõttu meil on vaja koordineeritud tegevust nii nõudluse kui pakkumise suunal, nii riiklikul kui Euroopa tasandil. investeeringud, majanduskasv ja töökohad, see kolmene prioriteet tulevasel komisjonil, see peab kiiresti muunduma ka poliitiliseks tegevuseks. Al-, alustuseks oleks kuni kolmesaja miljardi eurone investeerimispakett lisa era- ja avalikud investeeringud järgmise kolme aasta jooksul, kus äh, juhtkohal on töökohtade majanduskasvu investeeringud ja konkurentsi asepresident. meil on äh, vaja kõrgekvaliteedilisi investeeringuid selleks, et panustada jätkusuutlikku majanduskasvu Euroopas ja see puudutab ka olemasolevat Euroopa Liidu rahastust. Euroopa struktuurifonde peab investeerima targalt ja selliseid algatuid nagu noorsoogarantii, tule, mida toetavad Euroopa Liidu rahad, neid peab rakendama kiiresti ja tõhusalt kriis näitas meile olulisi märkimisväärseid nõrkusi Euroopa institutsioonilise raamistiku esialgses üle, ülesehituses. viimase paari aasta jooksul on tehtud suuri samme selleks, et nende probleemidega toime tulla. rahandus- ja majandusjuhtimist on tugevdatud, on loodud kriisijuhtimise raamistik ja seda ka tugevdatud. Euroopa finantsjärelevalveasutused on üles seatud ja üldiselt on toimunud ex-ante poliitika kujundamise koordineerimise tugevdamine, seda vastavalt Euroopa poolaastale, on äh, loodud ja tugevdatud robustsed äh, tulemüürid viimastel aastatel. pangandusliit on tulemas, see on esialgne all, alltingimus, äh, et selleks, et europiirkond saaks taastada oma terve majanduskasvu. pangabilansside nõrkus on üks faktor, mis takistab neil raha laenamist reaalmajandusse tuleb üle vaadata varade kvaliteet ning luua stressitestid ja need on aluseks reaalmajanduse tugevdamisele. tänane rahandus, rahandus, majandus-rahandusliit on tunduvalt äh, robustsem ja suudab paremini toime tulla šokkidega, aga on vaja veel pingutusi selleks, et see oleks roht- ro,, ühtlasem, konkurentsivõimeline, sotsiaalselt kaasav meil on nüüd äh, poliitika koordineerimise tsükkel Euroopa majandusaasta, mis äh, tagab äh, ühte, ühtset poliitikat igal pool Euroopa Liidus. me peame selle paremini ära kasutama selleks, et struktuurseid reforme kaasa tuua, samal tuleb pöörata tähelepanu ka sotsiaalsetele ja tööhõive dimensioonidele. me peame paremini ära kasutama tööhõive ja sotsiaalsete indikaatorite tulemustabelit, me peaksime rakendama ka äh, seda äh, paindlikkust, mis hetkel on vastavalt stabiilsuse kasvupakti reeglitele, aga samas me peame tegema seda läbipaistvalt ja tagama, et kõik liikmesriigid oleks koheldud võrdselt. Maja, majandusdialoogi tuleb aktiivselt ja täielikult kasutada selleks, et majanduse juhtimise küsimustega toime tulla. on su-, viimastel aastatel tehtud suuri samme selleks, et tugevdada europiirkonna aluseid, äh, tugevdatud stabiilsuskasvupakett, äh, kuuene pakett, kahene pakett kui see koda mind heaks kiidab, siis töötan ma tihedas koostöös volinikukandidaatide Moskovitši ja Tysoniga selleks, et üle vaadata need instrumendid ja nad äh, paremaks muuta. selleks, et äh, seda teha, peame me säilitama meie raamistiku poolt välja pakutud stabiilsuse ja usaldusväärsuse, samas tuleb arvesse võtta ka tööhõive aspekte ja sotsiaalseid mõjusid. samal ajal peame me parandama riigispetsiifiliste soovituste rakendamist. meie poliitika peaks aitama eurooplastel majanduskasvust kasu saada, suurendada tootlikkust ja seetõttu saavutada kõrgema sotsiaalse ja majandusliku heaolu tasemed. meie eesmärgiks peaks olema vähendada sissetulekute ebavõrdsust ja vaesust ja lõppkokkuvõttes on oluline see, et meie poliitikad tooksid endale kaasa selgeid tulemusi, mis parandavad inimeste elu. austatud parlamendiliikmed, üleüldine visioon, võimalused eh, majandus-rahandusliidu tulevaseks arenguks eh, lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis on välja toodud eh, sügavuti minema ja tõelise EMU projektis. Eh, nii nagu president ütles, siis see on aluseks selleks, et meie tööga edasi minna. Euroopa Liit peaks alati seadma eesmärgiks kujuneda ja areneda koos nii palju kui võimalik, see tähendab, et on kaasatud kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki. europiirkond peaks olema avatud uutele liikmetele loomulikult siis, kui Maastrichti kriteerium on jätkusuutlikult täidetud ja selles mõttes on mul väga hea meel, et Leedust saab äh, europiirkonna üheksateistkümnes liige kolme kuu pärast. nii nagu Euroopa Liit areneb, ta peab, Euroopa Liit peab arenema vastavalt ühenduse meetodile. me peame väga hoolikalt üle vaatama erinevad variandid, võt-, võtma arvesse võimalused vastavalt praegusele aluslepingule ja ka võimalused äh, potentsiaalselt äh, aluslepinguid muuta. austatud parlamendiliikmed, kui te mind heaks kiidate, siis äh, on minu mandaadiks ka töötada selle nimel, et saavutada euro, raskustes euroalade riikide stabiilsuse parandamine. ma tõesti olen nõus president Junckeriga, et tulevikus igasugused toetused ja reformiprogrammid ei pea läbima mitte ainult fiskaalse jätkusuutlikkuse hinnangu, vaid äh, peab läbi viidama ka sotsiaalse mõju hindamine. ma tõesti loodan, et me liikmesriikidest ükski ei pea selliseid programme enam kasutama. troika formaat loodi surve all selleks, et takistada finants- ja majanduslikku katastroofi, samas peaks see lõppkokkuvõttes asenduma rohkem demokraatlikult legitiimse ja vastutusvõimelise struktuuriga. austatud parlamendiliikmed, kui mind ametisse kinnitatakse, siis olen ma euro ja sotsiaalse dialoogi asepresident. mõlemad on võrdselt olulised. euromündi mõlema poolega peaks tegelema võrdselt finantspoolega ja sotsiaalse poolega. Euroopa integratsiooni ajaloos on sotsiaalne dialoog olnud olulise tähtsusega selleks, et arendada välja Euroopa sotsiaalset ja majanduslikku mudelit. meil on vaja tõelist arvamuste vahetust sotsiaalpartneritega ja see peab olema keskendunud sisule sotsiaalne dialoog on äärmiselt oluline selleks, et muuta reformid võimalikuks, jätkusuutlikuks ja tõhusaks. see on oluline element ka EMU sotsiaalse dimensiooni juures. töötan tihedas koostöös tööhõive sotsiaalasjade, oskuste ja tööjõu liikuvuse volinikuga selleks, et tugevdada sotsiaalset dialoogi Euroopa Liidu tasandil ja tagada tugevam sotsiaalsete partnerite kaasamine riiklikul tasandil euro ja sotsiaalse dialoogi asepresidendi roll on äh, presidendi äh, väljendus presidendi ambitsioonist panna sotsiaalsed ja majanduslikud küsimused võrdsele alusele ning tugevdada sotsiaalse dialoogi rolle. seda ei ole võimalik teha ilma Euroopa Parlamenti aktiivselt kaasamata. ma loodan, et saan loota teie usalduse, teie toetusele ja äh, niimoodi me saame edasi viia Euroopa Liidu majanduslikku ja sotsiaalpoliitilist agendat. suur aitäh tähelepanu eest! aitäh, härra Dombrovskis. Läheme kõnelejate esimese vooru juurde, kõigepealt Burkhard Palts, palun. aitäh, härra esimees, härra Dombrovskis. väga tore on teid jälle siin meie komisjoni ees näha Teie oma koduriigiga, Lätiga ja ka reformipoliitikaga saavutasite suurepäraseid äh, edusamme ja tegite oma riigist euro, euroala liikme. mina parlamendi raportöörina Läti euroalaga liitumise kohta nägin ka neid samme ise. paari aastaga õnnestus teil Läti majanduskriisist välja tulla, tuua ja eelarve vaatasite üle, puudujääk on nüüd teil vähem kui kolm protsenti ja te parandasite ka äh, tööturu olukorda. me eeldame, et ka tulevikus kavatsete te seda lähenemist jätkata, sellepärast on minu küsimus järgmine milline teie arvates on edukas reformipoliitika Euroopa Liidu tasandil, kuidas me saaksime ühisvaluutat tugevdada selleks, et meil oleks rohkem poliitilisi stiimuleid äh, äh tasakaalus eelarvete koostamiseks ja milline on teie arvates siin Euroopa Keskpanga roll uh,? Uh, uh suur aitäh selle küsimuse eest, härra Palts mis puudutab edasisi arenguid äh, majanduse küsimustes äh, Euroopa Liidus ja Euroopa majandusalal, siis pean ütlema, et me oleme liikumas edasi fiskaalolukorra parandamiselt, äh, millega on siiani praeguseks suuremas osas toime tuldud, uude staadiumisse, mille eesmärgiks on majanduskasvu parandamine ning selle saavutamiseks on meil vaja silmas pidada erinevaid äh, aspekte äh, peamise kolmes äh, valdkonnas. esmalt struktuurireformid selleks, et tugevdada nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide konkurentsivõimet. me peame tugevdama Euroopa Liidu siseturgu, eriti sellistes valdkondades nagu teenused, energia, samuti ühtne digitaalturg samuti peame investeerima innovatsiooni, teadmistesse, sellepärast et eh, teadus- ja arendustegevus on üheks selliseks eh, poliitikavaldkonnaks, eh, kus teised on meist kaugemale jõudnud. samuti peame toime tulema bürokraatiaga, eriti VKE-de puhul ja te teate, et uus komisjon töötab ka sellega, Refiti programmi raames näiteks. meil on vaja investeeringuid ja ma juba mainisin, et üheks äh, uue komisjoni peamiseks äh, prioriteediks on kolmesaja miljoni, miljardi eurone investeerimispakett äh, heaks kiita ning samuti meil on vaja kaasata kodanikud, aga kõik need asjad on seotud finantsstabiilsus, investeeringud, nõudlus. ja kui me suudame kõik need kolm valdkonda katta, siis suudame ka tagada majanduskasvu. suur aitäh, Elisa Ferreira, sotsialistide ja demokraatide ähm, koordinaator EKONist. aitäh, räägin inglise keeles. nagu te teate, euroala on mõningates liikmesriikides väga suures kriisis ning sellest ei ole võimalik üksi välja tulla, võttes arvesse praegust eh, majanduslangust, kõrget töötuse taset. sellest, eh, see tuleneb mitme aasta pikkusest eh, kasinuspoliitikast ning te ise Läti peaministrina ka kohaldasite seda oma koduriigis, olgugi et kontekst oli võib-olla soodsam kui praegune. kuidas te suudate meid veenda selles, et praegu olete te pühendunud äh, president Junckeri poolt äh, välja pakutud majandusagenda ellu viia. milliseid konkreetseid lubadusi te annate tuleviku jaoks, et äh, te ei lähe tagasi oma kasinuspoliitika juurde ja kuidas te tõlgendate Äh, seda, kuidas pädevusi jagada enda ning äh, volinikukandidaadi äh, Bermuskovitši vahel. suur aitäh, proua Ferreira! lugesin kokku kolm küsimust, üritan väga lühidalt vastata kõigile neile. nagu komisjoni töö üldsuunad on välja toodud, siis ja ka lubadused, neid üritasin peatuda oma sissejuhatuskõnes ja ma nõustun täielikult äh, president Junckeri lähenemisega, et meil on vaja keskenduda sotsiaalmõõtmele ning äh, samas, kui me tegeleme majandus- ja, ja tööhõivepoliitikaga, tuleb meile arvestada samuti sotsiaal- ja mm, tööhõive tagajärgi. ja me oleme valmis edasi töötama selles suunas ja ma leian, et see on ka üheks minu ülesandeks. Äh, selle ülesandega toimetulekuks plaanin ma teha väga tihedat kood, koostööd nii volinikukandidaadi Moskvitši kui ka Dysoniga, äh, nii äh, majandus kui ka sotsiaalvaldkondades siis. mis puudutab seda, kuidas töö käib, teame, et tegemist on uue ettepanekuga Junckeri poolt, nii et asepresidendil oleks koordinaatori roll, aga meie pea, ikkagi lähtume see, siin kollegiaalsest tööst, mitte äh, Äh, hierarhia põhjal tehtavast tööst ning äh, ka volinikukandidaat Moskovitšiga oleme me ühel nõul selles küsimuses ning ma arvan, me oleme võimelised äh, leidma sellise meetodi, kuidas koos tööd teha ning mingil juhul ei tähenda seda see, et me kuidagi me üritame takistada teistel oma tööd tegemast asepresident siis üritab äh, kuidagi koordineerida sotsiaal- ning majandusküsimusi niimoodi, et töö käiks äh, koos kõikidel rinnetel. suur aitäh ja ECR-i koordinaator Econis Kate Finborn, suur aitäh! DCV näitab, et te olete väga kõrgelt kvalifitseeritud ja sobite suurepäraselt sellele ametikohale, kuhu te kandideerite ning sotsiaaldialoogi ja euroala eest vastutava volinikuna on teil väga äh, suur pädevus. IMF-is, FSB-s, Euroopa Liitu esindades, mida te oma partneritele ütlete Euroopa Liidu äh, prioriteetide kohta keskpikas ja äh, pikas perspektiivis? suur aitäh selle küsimuse eest mis puudutab Euroopa äh, tööd IMF-is ja Finantsstabiilsusnõukogus, siis äh, siin on mingeid neid erinevaid teemasid, mis Euroopa Liit on prioriteetidena esile toonud. Ähm, luua üldine majandusjuhtimine, samuti võitlus maksuparadiiside vastu, maksudest kõrvalehoidmise vastu. tegemist on küsimustega, mida me oleme tugevalt äh, esile toonud äh, dialoogis äh, rahvusvaheliste partneritega, samuti IMF-i ähm, juhatuse reform on oluline küsimus. ma usun, et Euroopa Liidu poole pealt peame me koordineerima erinevate liikmesriikide seisukohad, kes IMF-is e on esindatud, sellepärast et tegemist on Euroopa Liidu äh, liikmesriikidega, kes IMF-i e juhatuses on. mis puudutab finantsstabiilsuse nõukogu, siis ma arvan, et üheks oluliseks ülesandeks siinkohal äh, tugevdada seadusloomet selles valdkonnas. mis me praegu näeme, on see, et paljud riigid, paljud äh, piirkonnad äh, võtavad valis selliseid õigusakte, mis mõjutavad olukorda ka väljapool, äh, väljaspool nende oma territooriumi. ja me peame lahti saama sellisest duplitseerimisest ning peame tagama süsteemi sidususe meil on vaja selgeid põhimõtteid selle kohta, kuidas majandust juhitakse, nii et erinevad piirkonnad ja riigid ei liiguks edasi nii, et tekiksid omavahelised konfliktid. aitäh, Alde ja Silvi Kulaar, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud volinikukandidaat tänan teid selle eest, et te mainisite eraldi eesmärgina võitlust vaesuse vastu. see on väga teretulnud, viimastel aastatel pole sellest alati räägitud, aga kui me räägime kõige vaesematest, kuidas te konkreetselt siin teete tööd koos Pierre Moskovitšiga? ma pean kahjuks tunnistama, et siiani pole aru saanud. Te peate võtma vastu ühiselt otsuseid äh, reeglite ellurakendamise eh, kohta, aga te tulete kahest väga erinevast valdkonnast, võite ütelda, et jah, te hakkate meeskonnas tööle ja nii edasi ja muidugi meile kõigile meeskonnad meeldivad. aga ma tahaksin ikkagi teada, milline on teie suundumus, kas te näiteks arvate, et osad eh, riigid, kes reeglitest kinni ei pea, kas nende puhul tuleb äh, arvestada ka investeeringutele mm, äh, suunatud kuludega ning äh, euroala, kes esindavad euroala täpselt erinevates rahvusvahelistes foorumites, kas te võiksite sellest natuke lähemalt rääkida, aitäh? Well, uh, uh, dear Mrs. Goulart, thank you for... Lugupeetud proua Goulart, suur aitäh nende küsimuste eest ja jällegi, ka siin oli mitu küsimust. mis puudutab tööd äh, volinikukandidaadi Moskovitšiga, nagu nii mina kui ka tema oleme korduvalt ütelnud kuulamiste käigus, me tahame ja soovime teha tihedat äh, koostööd. on ilmselge, et komisjon oma tööd äh, koordineerib ka äh, erinevate volinike vahel, sellepärast et volinikud on pärit erinevatest poliitilistest jõududest, aga me töötame ikkagi äh, meeskonnana ja seda me peamegi tegema, me peame oma erimeelsused kõrvale jätma ja töötame ühise, ühiste eesmärkide nimel ja seda plaanin teha ka voliniku kandidaati Moskovitšiga ja mõlemad oleme nõus selles küsimuses. nüüd, mis puudutab äh, Euroopa esindatust, äh, siis Juncker peab leidma äh, pragmaatilise lahenduse selle kohta, kuidas meid väljaspool esindada. muidugi vastavad volinikud peavad oma tööd tegema ja muide, muuhulgas käib sinna alla ka Euroopa Liidu esindatus äh, väljaspool Euroopa Liitu, aga me oleme seda välisesindatust juba arutanud ka volinikukandidaadi Moskovitšiga ja me oleme kokku leppinud üldistes põhimõtetes ning meie kabinetid praegu töötavad selle nimel, et leidagi pragmaatiline töökorraldus ja seda me tutvustame teile, tutvustame siis oma mandaadi esimeste nädalate jooksul, nagu Juncker on ka soovinud suur aitäh ja kuue äh, Miguel Teegas. aitäh, minu küsimus on äh, lihtne. tahaksin rääkida eurost äh, viimase kahe, neljateist aasta jooksul. kahekümne kaheksast liikmesriigist kakskümmend kolm ei ole defitsiidi ja riigivõla reeglitest kinni pidanud, räägitakse võrdlustabelitest, mis näitavad, et on väga suur tasakaalutus, ükski riik pole kinni pidanud oma lubadustest. me näeme, et euroalast väljaspool olevad riigid on praegu majanduslikult paremas olukorras, majanduskasv on suurem kui euroala riigid. me võime vaadata ka, mis mujal toimub maailmas. majanduskasvu on seal kolm korda rohkem, aga defitsiiti ei ole, nii et seega äh, Eh, kuidas teie suhtute sellistesse reeglitesse, eh, mis kehtivad neile riikidele, mis on euroalast väljaspool ning eh, kuidas see kõik võib mõjutada euroala riike ning majanduse juhtimist, aitäh? suur aitäh, härra Vegas. mis puudutab neid riike, kellel on äh, liiga suur defitsiit ning on menetlus alustatud. me teame, et paljud äh, vähendanud oma defitsiiti ja riigid on nüüd kindlasti palju paremas äh, seisus kui kolm-neli aastat tagasi aga te mainisite ka õigesti seda, et võrreldes nüüd teiste riikide majandustega, teised äh, Äh, heal järgul majanduselt äh, tulevad kiiremini äh, kriisist välja, seega me peame läbi vaatama, mis põhjustel, millised on erinevused euroala riikidega. võiksin tuua ühe näite investeeringute kohta. kahe tuhande üheksanda ja kahe tuhande kaheksanda aasta vahel investeeringud varustusse Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides olid ligikaudu üheksateist protsenti, nii et lähtepunkt oli enam-vähem sama. kaks tuhat kolmteist aga võrreldes aastaga kaks tuhat üheksa on investeeringud Ameerika Ühendriikides on kasvanud kolmekümne nelja protsendi võrra, Euroopa Liidus aga kolme protsendi võrra. nii et siin päris selgelt, kui me tahame majanduskasvu, siis me peame toetama investeeringuid ja me peame nõudlust stimuleerima finantsstabiilsus on eeltingimuseks majanduskasvule, aga sellest ei piisa. teha tuleb rohkem ning seda just uus komisjon peakski oma töös arvestama. nüüd, mis puudutab nende riikide juhtimist, kes on äh, euro, kes euroalas ei ole, me teame, et äh, Euroopa poolaasta ning äh, üleliigse defitsiidimenetlus, need reeglid kehtivad kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele. ja me peaksime järk-järgult järk-järgult üle saama neist erinevustest makromajanduse juhtimises äh, riikide vahel, kes on euroalas ja kes, kes ei ole. aitäh, rohelised ja härra Kiigolt! Herr Kollege Dombrovski ähm härra Tromsovskis, suur tänu, mul oli hea meel, et te rääkisite nii palju sotsiaalsest ja sotsia-, mõõtmest ja sotsiaalsest turumajandusest. mul on teile konkreetne küsimus. viimastel aastatel oleme näinud demokraatlike õiguste jalge alla tallumist Euroopas nii troika raames, aga ka selle kaudu, et äh, majanduskomisjon mängib üha suuremat rolli eh, nõukogu ülemkogu ettevalmistamisel ja parlamendi ees nad ei pea meie ees eh, aru andma. Te rääkisite natukene troikast, aga ma tahaksin teie käest täpselt teada, milliseid meetmeid soovite teie rakendada selleks, et kõikides institutsioonides läbipaistvus tagada ja sisse viia seal demokraatlik aruandluskohustus. tahaksin teie käest ka teada saada, see on teine küsimus, kas te oleksite valmis institutsioonide vahelise kokkuleppe välja töötama Euroopa Parlamendi ja erinevate nõndanimetatud teatud äh, majandusjuhtimiste ja valitsuste vahel selleks, et meie demokraatlikke õiguseid tugevdada uh,? So... aitäh, härra Kiigold! kõigepealt demokraatlik legitiimsus ja troika. ma juba ütlesin, mis on esimene samm, mis tuleb teha. kui me töötame välja poliitilisi nõuandeid programmi riikidele, siis me ei tee mitte ainult äh, eelarvelist mõjuhinnangut, vaid vaatame, kuidas äh, mõjutab see ka sotsiaalset ja tööhõive mõõdet, selleks et näha, kuidas, mitte ainult seda, kuidas muutub riigi rahaline seis, vaid äh, kuidas see mõjutab sotsiaalseid tegureid ja tööhõivet. see on esimene samm. selle kõrval teiseks tuleb meil rohkem aruandluskohustust ja vastutust sisse viia ja olen seda tõesti valmis Euroopa Parlamendi ning teiste osapooltega läbi rääkima. selleks, et näha, kuidas seda süsteemi paremini toimima panna. see on äh, härra Junckeri selge lubadus ja mina toetan seda. euroala ja otsuste vastuvõtmine seal komisjonil on äh, väga raske arutada sisemise töö küsimusi teiste Euroopa Liidu institutsioonidega. kui räägitakse sellest, kuidas komisjoni töö toimib ja kuidas ka nõukogu töö toimib, aga selge ja üldine reegel on see, et me peaksime Euroopa Liidus üritama välja töötada kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis välja töötama ühtset süsteemi. nii et euroala peaks tõesti, euroala rühm peaks tõesti ainult euroala rühma küsimustega tegelema. laiapõhjaliste majandus- ja siseturu küsimustega peaksid siiski tegelema äh, rahandus- ja majandusministrid kahjuks aeg on äh,, aeg otsas, nii et institutsioonidevahelisest kokkuleppest ma rääkida enam ei jõua. järgmisena Patrick O'Flynn EFTD nimel. härra Dombrovskis, äh, te kirjalikus küsimuses räägite väga palju sellest, et majandusjuhtimist tuleb tugevdada kogu euroalas Te ütlete, et majandus- ja rahaliit äh, peab äh, siduvam olema, et peab parandama konvergentsi Euroopa Liidus. Te olete välja toonud terve rida nõudeid äh, valitsustele selleks, et panna eurot paremini toimima. see on kõik äh, ähm, ka kooskõlas härra Draghi strateegiaga, aga kas te võiksite natukene üksikasju välja tuua selle kohta, kuidas seda konvergentsi tugevdada, ilma et jalge alla talluda demo-, ri-, rahvusriikide demokraatiat, mõeldes ka valimistele ja rahvusriikides ja mis on see, millega ta absoluutselt nõus ei ole, et mingi plaan, kus hakatakse eurot lammutama ja kus plaanid, plaanid, kus riigid viivad sisse uuesti oma raha. kas te olete mõelnud ka selle peale, et see alternatiiv on äkki ka parem demokraatliku legitiimsuse ja majanduse toimimise mõttes väga paljudes euroala riikides? ja lõpetuseks, kas te olete piisavalt küsinud, öeldakse kõnelejad ja mikrofon võetakse ära. Okay, so as regards your uh, the first question of uh, policy esimene küsimus, poliitikate sidusus ja euroala majandusvalitsemine. meil on praegu majandus poolaasta, mille kaudu me paneme paika äh, Euroopa arengu põhilise kursi järgmiseks aastaks, pooleteiseks aastaks. meil on ka iga-aastane majanduse aruanne, majanduskasvu aruanne ja peale selle on veel ka riikidepõhised soovitused. see on tegelikult see, kuidas see majandusjuhtimine toimub. tegemist on otse loomulikult väga kompleksse protseduuriga ja väga palju erinevaid aspekte on siia kaasatud ma ilmselgelt ei jaga teie arvamust äh, euro äh, ala lammutamise eeliste kohta. ma leian, et euro on olnud väga edukas hoolimata viimasest kriisist ja tõesti, Läti Eesti kahe tuhande kaheksandal aastal oli sügavas majandus- ja rahalises kriisis ja meil ei olnud eurot äh, käibel ja väga paljud teised riigid olid ka ähm, kriisis, hoolimata sellest, et neil eurot kasutusel ei olnud. euro kui valuuta toimib väga hästi, vahetuskurss on tegelikult ajalooliselt kõrge ühisvaluuta on stabiilne, umbes neljandik reservidest on eurodes, nii et tõesti, kui me räägime majandus- ja rahaprobleemidest teatud Euroopa Liidu või euroala liikmesriikidest, siis me ei peaks alati näpuga näitama euro poole. ja nüüd mitteühinenute nimel Bernard Monod, palun. Bonjour, monsieur Dombrovski. 12 ans après la création tere pärastlõunat, härra Dombrovskis. kaksteist aastat pärast ühisvaluuta sisseviimist võime me tõdeda, et euroalas on väga suured lõhed. ka Euroopas ei ole mitte kunagi olnud sellist valuutaliitu, mis oleks ka pikemat aega püsima jäänud. nüüd on üritatud siin äh, parandada siit ja sealt ja seda väga paljude riikide puhul kõrgete kuludega. näiteks Prantsusmaal me pidime viissada kakskümmend viis miljardit eurot kulutama sellele. see on neljandik meie iga-aastastest kulutustest ja pole mitte mingi ime, et avaliku sektori võlad Prantsusmaal aina kasvavad. see aga vähendab meie majanduslikku konkurentsivõimet deflatsioon ei ole mitte mingiks päästevahendiks enam ning meil tuleb äh, nüüd äh, tunnistada, et äh, palku kärbitakse, kärbitakse suisa kakskümmend protsenti. nüüd üritatakse erapanganduse sektori kaudu seda kõike lahendada. mäletate kaks tuhat kolmteist aasta ja kaks tuhat kaheksa aasta Küprosel, kuidas on seda võimalik teha, ilma et me ei loobuks kodanike sotsiaalsest kaitsest? härra Dombrovskis, kas te kujutate endale ette, et euro, äh, eurol võiks olla legitiimsus, kui rahvas on nii pettunud ja mida te üleüldiselt arvate sotsiaalsest dialoogist? Uh, well, uh, as I already stated in the introduction. nagu ma juba sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, Euroopa Liit ja euroala olid oma ajaloolises, äh, ajalooliselt kõige sügavamas kriisis, kuid Euroopa Liidul õnnestus selle kriisiga hakkama saada ja ma leian, et Euroopa Liit tuli kriisist välja tugevamana, kui ta oli enne kriisi meil õnnestus väga palju erinevaid ühenduslülisid või kunagisi nõrkusi rahaliidust kõrvaldada nende küsimustega tegeledes. ja tõesti, me näeme, et äh, ka rakendatud poliitikad on vilja kandnud, me oleme taganud äh, finantsstabiilsuse ja majanduskasvu sellel aastal Euroopa Liit tervikuna pöördub majanduskasvu teele ja vastavalt rahvusvahelistele prognoosidele järgmisel aastal esimest korda pärast kriisi kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides majandus kasvab. jah, on veel terve rida raskeid küsimusi, millega tuleb tegeleda euroala sees. meil tuleb äh, nende küsimustega tegeleda üheskoos, sest siis me oleme tugevamad. ma arvan, et äh, euroala lammutamine või äh, eraldi igaüks omaette tegeledes me ei ole nii edukad. selleks, et saavutada neid eesmärke. aitäh! aitäh! ja nüüd läheme teise vooru juurde ning kõigepealt äh, David Kaasa, palun, Rahvaparteist aitäh! lugupeetud volinikukandidaat, ma tean, et te olete pädev isik, te olete selle parlamendi liige olnud, te kehastate Euroopa Liidu väärtusi ja ma tean, et teiega on väga lihtne koostööd teha Te mainisite enne, et härra Juncker vaatab üle äh, troika süsteemi asendamise ja et tegemist oleks sellise uue süsteemiga, mis vastutaks siis ka Euroopa Parlamendi ees. ta ütles ka, et ta üritab äh, sotsiaalselt legitiimsemaks muuta reforme ja ka sotsiaalsete partneritega koostööd tugevdada. kas teil on mingeid mõtteid selle kohta, kuidas sotsiaalseid mõjuhinnanguid edasi viia selleks, et neid programme toetada ja rääkida avalikult ka korrapoliitiliste reformide mõjust ühiskonnale? ja kuidas te sotsiaalset mõju kavatsete siis hindama hakata, kas teil on selle kohta konkreetseid ettepanekuid? Well, uh, thank you, Mr uh, uh Kasa, in fact. aitäh, härra Kasa, siin oli tõesti kaks küsimust. esimene, mis puudutas troika süsteemi muutumist. küsimus oli ju tegelikult selles, kas troika saaks kuidagi ühenduse meetodi, ühenduse raamistiku alla viia komisjon toetab seda lähenemist ja soovib äh, selle nimel äh, tegutseda. meil on terve rida makromajanduslikke äh, lahendusi, mis on välja töötatud kriisi ajal, me soovime selle kõik viia ühenduse meetodi alla, aga selleks, et seda teha, on vaja aluslepinguid muuta. toona kriisi ajal oli meil vaja otsekohe reageerida ja toona Euroopa Liidul ei olnud aega süviti minna, hakata lepingut muutma, sest tegemist oli kriisiajaga, midagi tuli kiiresti ette võtta. nii et äh, valitsustevahelisel tasandil on juba päris palju ära tehtud, aga ilmselgelt meie eesmärgiks peaks olema kõikide nende meetmete viimine ühenduse meetodi alla. nüüd sotsiaalpartnerite kaasamine äh, majandusjuhtimisse viimastel nädalatel olen äh, kohtunud sotsiaalse, sotsiaalpartneritega selleks, et äh, mõtteid vahetada. ja on ilmselge, et soovitakse sotsiaalpartnereid ähm, rohkem kaasata majanduse poolaastasse Euroopa Liidu tasandil sotsiaalpartnerid, aga seda kõike tuleb nendega läbi rääkida muidugi aga Euroopa Liidu tasandil sotsiaalpartnereid tuleks kaasata tõesti iga-aastase majanduskasvu ülevaate koostamisse, sest sellega pannakse paika põhiline kurss ja sotsiaalpartnerid riiklikul tasandil öö, saavad siin siis panustada, eriti kui me räägime ka veel riikide põhiste soovituste andmisest. aitäh! ja järgmisena EKONi asepresi-, aseesimees Peeter Siimon, palun, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. ja, härra Dombrovskis, härra Dombrovskis, teie olete ette nähtud asepresidendiks, kes peab sotsiaalse dialoogiga tegelema. kriisi ajal me aga nägime, et on liikmesriike, mis olid Troika järelevalve all või ka teie koduriigis ilma Troika sekkumiseta oli võimalik äh, kärpepoliitikat ellu viia ja see tõi endaga kaasa õudseid sotsiaalseid tagajärgi ja väga kõrge tööpuuduse nüüd selleks, et hinnata, kas te tõesti sobite sellele ette pandud kohale, on minu fraktsioon äh, jaoks küsimus üle, ülitähtis. kas teie olete nõus sellega, et kärpepoliitika ja struktuuriprogrammid, mida Troika programmi riikides läbi viis, on kõige suuremaks põhjuseks sellele, et sealsetes riikides sotsiaalsed olud niivõrra, nii palju halvenesid ja tahaksin, et minu väga selgelt nüüd vastaksite sellisele küsimusele, et me ei saaks siin öelda, et kas te vastasite nüüd jah või ei, et teises küsimuses palun teil nüüd öelda, milline mõju sellel isiklikul hinnangul on äh, nende küsimuste hindamisel, millele te vastasite kirjalikult, ehk et millised on siis nende programmide sotsiaalsed mõjud programmiriikidele well,? Um, this is of course uh, I would jah tegemist on väga kompleksse küsimusega. mis puudutab äh, majandus- ja rahakriisi, siis on täiesti selge, et see kriis tõi endaga kaasa väga palju sotsiaalseid probleeme, suurendas ja suurendas tööpuudust suurel määral siin on, millest rääkida põhjuste ja tagajärgede üle. kärpepoliitika oli kriisi tagajärjeks, ei olnud nii, et riikidel läks hästi, riikidel oli juurdepääs turgudele ja ühtäkki oli vaja fiskaalseid kohandusi teha oli täiesti selge, et äh, riikides olid suured makromajanduslikud tasakaalunihked, kaasa arvatud ka minu koduriigis, meid lõigati ära finantsturgudelt ja meil tuli selles olukorras väga kiiresti reageerida. ja otse loomulikult võite te siis alati esitada selle küsimuse, et kas kõik need otsused, mis vastu võeti, olid õiged ja nüüd tagasi vaadates otse loomulikult on võimalik leida äh, vigu nendes poliitikates. nüüd tuleb meil mõelda selle peale, kuidas nende poliitiliste vigadega tegeleda, kuidas neid hinnata selleks, et vältida äh, tulevikus sarnaseid olukordi, kuidas sellest äh, stagnatsioonist välja tulla ja uuesti majandus kasvama pöörata. aitäh! ja nüüd Robert Siile ECR fraktsioonist. Mikro. Mikrofons. kõneleja räägib mikrofonita. see on tulnud ainult. härra Siile räägib ikka mikrofonist yes,. Äh, vahetage mikrofoni, ütleb härra esimees uh,. Äh, neapsrīdam Valdembrovskis, esat ienesis uh, Latvijas sabiedrība. härra Dombrovskis, te teil on väga tõsine suhtumine reformidesse. viimastel valimistel teie koalitsioon ka võitis mul on aga küsimus teie eesmärkide kohta sotsiaalses dialoogis. tihti kasutatakse sotsiaalset dumpingut, eriti just siis, kui teenuse turg või osa teenuste turust ei ole avatud või ka siis, kui mõni Euroopa Liidu institutsioon äh, Äh, sekkub siis, kui võrdväärse töö eest võrdväärset palka ei maksta. kas te näete järgmise viie aasta jooksul ette teenuste direktiivi ülevaatamist või muutmist nii, et meil oleks võimalik teenuste valdkonnas äh, ka ühtne siseturg luua või te arvate, et see valdkond jääb killustatuks? Äh, suur tänu, härra Siile, selle küsimuse eest mis puudutab sotsiaalset dialoogi ja sotsiaalset dumpingut, tahan kõigepealt öelda, et kui me räägime sotsiaalse dialoogi tugevdamisest, siis ma olen välja toonud juba terve rea prioriteete selle kohta, kuidas seda kõike on võimalik teha eh, majandus eh, poolaasta kaudu ja kuidas me saame seda Euroopa Liidus teha, rääkides sellest, kuidas euroala ja äh, makromajanduslik juhtimine omavahel kokku viia. see küsimus, mille teie nüüd esitasite. Euroopa Liit, Euroopa ühisturg ja teenused. mainisin neid ka oma sissejuhatavas sõnavõtus energiavaldkonnas, äh, ühisturg, digitaalne ühisturg, seda tuleb toetada ning Euroopa Komisjon kavatseb tõesti selle äh, kallal väga põhjalikult töötada töötajate lähetamise direktiiv, seda direktiivi tuuakse väga tihti välja, muretsetakse selle üle, kuidas see toimib. komisjon äh, on äh, näinud ette selle direktiivi ülevaatamise ja tõesti väga tähtis on mõelda siin sotsiaalse dumpingu kõrvaldamise peale. näiteks see riik, kuhu töövõtjad lähevad, et seal tõesti peetakse kinni miinimumpalgast ja nii edasi. ning veel üks prioriteet, tuleb vastu võtta direktiiv lähetatud töötajate kohta ning äh, mõelda selle peale, kuidas seda rakendusmäärust siis ka tõeliselt rakendama hakata. aitäh ja järgmisena Cora van Nieuwenhuisen ALDE fraktsioonist. aitäh, valinikukandidaat härra Tomorovskis, olen siin otse teie ees. tahaksin küsida teilt kaks küsimust. keskpanga president härra Draghi ütles oma kõnes majanduskomisjonile kahekümne teisel septembril sel aastal, et et mitte ükski rahanduspoliitika ei ole tähend-, sügava tähendusega, kui meil ei ole ranget äh, rahanduspoliitikat, äh, fiskaalpoliitikat ja struktuurireforme. kas te olete sellega nõus ja kui, siis äh, mida te arvate kvantitatiivsest lihtsustamisest ja teine küsimus puudutab Euroopa pool aastat. alguses te ütlesite, et te tahaksite riikliku tasandi vastutust suurendada, ma arvan, et see on äärmiselt keeruline, sest et kui meil oli kohtumine teiste parlamentidega Euroopa poolaasta küsimuses paar aastat, nädalat tagasi, siis mitu riiki ei tulnud isegi kohale, näiteks Saksamaad ja Kreekat ei olnud seal üldse esindatud. nii et äh, millised on teie konkreetsed äh, plaanid selleks, et äh, riiklikule tasandile rohkem vastutust panna? aitäh nende küsimuste eest. esiteks, Euroopa Keskpanga roll ja mida saab teha rahanduspoliitika, mida saab teha fiskaalpoliitika. siin on meil loomulikult vaja mõistlikke poliitikaid, nii rahanduspoliitikat kui fiskaalpoliitikat ei ole võimalik eh, seda teha ainult rahanduspoliitika või ainult fiskaalpoliitikaga. nii et see on küsi-, küsimus on selles, et eh, erinevad otsuste tegemise eh, protsessid eh, Euroopa Liidus ja liikmesriikides peavad oma töö ära tegema. ja nüüd, mis puudutab kvantitatiivset lihtsustamist, siis eh, mis iganes see terminoloogia, siis keskpank rakendab nüüd väga kõikehõlmavat äh, rahanduspoliitika, baasintressimäärad on rekord äh, madalal tasandil, neil on äh, rahandustehingutetu, tehingute programm, mõnikord arvatakse, et kvantitatiivne lihtsustamine tähendab tingimusteta võlakirjade tagasiostu programmi. aga tegelikult see on meil piiramatu, aga teatud tingimustega, nii et see ei ole Äh, see puhas lihtsustamine, aga äh, väga toetav rahanduspoliitika ja nüüd äh, liigutakse selle suunas, et on ka võlakirjastatud varade tagasiost. nii et tegeletakse selleks, et bilanssi parandada ja nüüd Euroopa poole aasta eest vastutuse andmine riiklikule tasandile, ma arvan, et me peame andma liikmesriikidele ja sotsiaalpartneritele liikmesriikides rohkem aega et nad saaksid äh, meile panustada neid, nendesse sügavuti hindamistesse ning seda saaksid teha enne, kui komisjon annab välja riigispetsiifilised soovitused. järgmiseks Paloma Lopes kuue fraktsiooni nimel. aitäh, härra esimees, härra Dombrovskis. Teie riik on üks ebavõrdsemaid ühiskondi Euroopas, tööhõive äh, tööpuuduse arvud on näidanud, et palju, on tähendanud seda, et paljud teie kaaskodanikud on äh, riigist ära kolinud äh, suuresti tänu kärpepoliitikatele teie riigis. tahad, ütlete, et tahate Euroopa süsteemid muuta demokraatlikumaks, äh, viia läbi sotsiaalmõju hinnanguid, aga need eesmärgid ei loe, kui te räägite ikka endiselt seda, et on vaja struktuurireforme ja kokkuhoiupoliitikat. kuidas te Äh, kavatsevad tegeleda sotsiaalse dialoogiga, mille praegune komisjon on täiesti lõpetanud. mit-, asi ei ole lihtsalt ainult selles, et äh, ametiühingud siia kaasatakse, paremad töötingimused, äh, korralikud palgad, et vaesusest lahti saada. Euroopa investeeringud kolmsada miljardit, kas see on uus raha või see raha võetakse kuskilt mujalt eelarve osast? ja lõpetuseks, kuidas te tagate, et kuuese paketi reformid tekitavad ülespoole sotsiaalset konvergentsi Euroopa Liidus, arvestades seda, et majanduseesmärgid on niivõrd ranged, aitäh! jah, jällegi, siin oli peaaegu kolm küsimust. esiteks, prioriteedid Äh, uue komisjoni jaoks on prioriteediks see, et edendada majanduskasvu ja töökohtade loomist sellega, et äh, antakse lisainvesteeringuid ja ma ei äh, vähetähtsustaks seda kolmesaja miljardilist äh, eurot investeeringuteks ei ole vana raha ümberjaotamine, see ei ole komisjoni eesmärgiks, nii et komisjoni eesmärgiks on leida ambitsioonikas ettepanek, mis, millel on reaalne mõju majanduskasvule ja töökohtadele. ja ma juba ütlesin, et suuresti Euroopa Liidus oleme me fiskaalsed kohandamised äh, sisse viinud ja nüüd me peame keskenduma ka majanduse nõudluse poolele, kaasa arvatud äh, see, et palgad tõuseksid, see peab äh, muidugi käima koos tootlikkuse kasvuga, sest me tahame säilitada ju ometi konkurentsivõimet. ja see peaks muutma, muutuma ka niimoodi, et maksustamine äh, muutub, et äh, maksukoorem läheks tööjõult, eriti madala tasustamisega tööjõult äh, kapitalile, keskkonnamaksud, teised valdkonnad, mis ei ole niivõrd äh, kahjulikud töökohtadele. ja mis muudutab kahest ja kuuest paketti, siis juba mainisin, et üks variant et sotsiaalseks konvergentsiks on võtta täielikult ka arvesse sotsiaalseid ja tööhõive indikaatoreid, mis eh, on hetkel juba eh, kõrvalindikaator, lisaindikaatorid. aitäh järgmiseks kõnelejaks, proua Ždanoka, Roheliste fraktsioonist. ma olen siin, härra Dombrovski. siin on vähemalt kolm kolleegi küsinud küsimusi troika kohta ja selle kohta, kuidas see on institutsiooniks muutunud. ja siin äh, tuleb vähemalt kolm sammu teha. Teil on selles valdkonnas palju kogemusi, sest et teie poolt juhitud valitsus äh, võttis vastu drastilised eh, riigi kulutuste kärped, vähendasite palku ja pensioneid selleks, et eh, täita tingimusi. kas te saaksite meile selgitada, kas see oli nendepoolne nõudmine või et kas see oli teie otsus, eks eh, rahad ära maksta ja seda teha inimeste arvelt? aitäh selle küsimuse eest, äh, proua Štanov. siin oli jällegi kaks küsimust. esiteks troika roll. nagu te juba ütlesite, siis esimene samm lühikeses perspektiivis on, et äh, igasugune vastuvõtud poliitika et kõik need poliitikad tuleb üle vaadata ja tuleb teha ka järelmõjuhinnangud. Ähm, sotsiaalvaldkonna volinikelt küsitakse ettepanekuid selle kohta, kuidas oleks võimalik süsteemi hindamist teistmoodi läbi viia ja me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas äh, kogu sellesse raamistikku ka Euroopa Liitu kui sellist äh, sisse viia. nüüd minu enda kogemused. peaministrina olin mina see, kes, äh, kellele need ettepanekud lauale toodi. ma olin nii-öelda valitsuse poolel ja meil tuleb äh, Eh, me teadsime, et kriisist väljatulekul oli meil kolm küsimust väga tähtsat. esiteks finantsstabiilsus, teiseks eh, majanduslikud eh, stiimulid selleks, et rohkem ära kasutada Euroopa Liidu fondide vahendeid. ja kolmandaks sotsiaalset valdkonda tuli rohkem kaitsta. me viisime sisse sotsiaalsed turvavõrgud, mis olid mõeldud just nende jaoks, keda kõige vähem kaitsti. aitäh ja järgmiseks äh, Steven Wolf, palun. Uh, härra Dombrovskis, hästi, et hea, et tulite. tänan, et tulite, ma valmistasin ette ühte varasemat teist küsimust äh, äh, ühte sellist, mis seob teid, härra Hilli, härra Moskovitšit, kõik on öelnud, et euro on olnud suurepärane edulugu, on kriisidega toime tulnud ja on nüüd tugevam. ma olen väga pettunud, et siin ruumis on inimesed, et kes ei saa aru sellest, et euro säästmine on tegelikult äh, ohverdanud miljonite inimeste tööd, elud ja säästud minu Itaalia kolleegid, äh, nende riikide, riigis on nelikümmend neli protsenti tööstust. euro küsimus, äh, säästmise päästmise küsimus ei ole sama asi kui Euroopa päästmine, meil on vaja suured, suuremat integratsiooni, ühtset panganduspoliitikat ja nii edasi ja jätkuvat tahet äh, rikastest riikidest vaestesse riikidesse raha üle kanda, meil on vaja otseseid Euroopa makse, mis tulevikus lähevad otse komisjonile. ja kui me sellist asja teeme, siis kas te ei saa aru, et see äh, euro säästmine tähendab, et eh, riiklik sõltumatus peab eh, kaotama oma demokraatlikud väärtused täiesti vastuvõetatud viisil. Well, uh, uh, uh, uh, Mr. Wolf, first of all, uh, it must... härra Wolf uh,, alustuseks ma pean ütlema, et ma ei ole nõus teiepoolse analüüsiga uh, ja selle rolliga, mida euro on mänginud Euroopa Liidu majanduses. loomulikult ma tean, et erinevad riigid on pidanud võtma erinevaid lähenemisi ja mõned riigid äh, on jäänud Eurotsoonist väljapoole, aga jällegi saan siin viidata ka ma oma riigi, omaenda riigi kogemusele aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa oli meil väga sügavuti minev äh, finants- ja majanduskriis ja meil ei olnud eurot. terve rea teisi riike olid samuti sügavas kriisis, kuigi neil eurot ei olnud. nii et äh, ilmselt euro ei ole peamine asi, mida siin süüdistada. kui meil on finants- ja majanduskriis äh, ja seda globaalse majanduskriisi, Äh, kontekstis ja ma tõesti loodan, et äh, euro ei olnud see, kes globaalset majanduskriisi tekitas, siis need riigid, äh, kus olid nõrkused, kus majandus ei olnud tasakaalust väljas, neid mõjutas see kriis ja nüüd on loodud raamistik selleks, et neid riike aidata. see raamistik ei ole loomulikult täiuslik, keegi ei väidagi seda, aga on olemas raamistik selleks, kuidas kriisiga toime tulla, kuidas aidata raskusse sattunud riike ja me peame töötama selles suunas, et äh, leida, kuidas seda raamistikku parandada, kuidas me tagame, et see võtaks arvesse mitte ainult äh, äh, finants ja majanduslikku dimensiooni, vaid ka sotsiaalset dimensiooni. ja paljud väljakutsed, millega me peame tegelema, nendega me peame tegelema koos, aitäh! Next speaker, Sotiri järgmiseks äh, Sotirios Tsarjanopoulos. härra Dombrovskis, äh, minu küsimus puudutab sotsiaalset dialoogi. Euroopa Liit deklareerib, et äh, memorandum ja stabiilsuspakt saavad paika sõltumatult sellest, kuidas need detailid paika saavad. Euroopa Liit räägib juba äh, sellest, et piiratakse õigust äh, streikida, nagu ütles härra Monti, või see, millest räägitakse Kreekas praegu, et Troika nõuab, et tööandjatel ja valitsustel äh, on oma sõna öelda selles küsimuses, kas tuleb streik või mitte, nii et lõppkokkuvõttes nüüd milleks see sotsiaalne dialoog hea on, sest et tundub, et ta lihtsalt piirab töötajate õigusi. Uh, yeah, tātad attiecī, uh, okay, I'll continue in English. Well, as regards uh, mis puudutab stabiilsuse ja kasvu pakti, siin see härra Juncker ja uus komisjon on võtnud endale selge kohustuse uh, kõige paremini ära kasutada paindlikkust äh, olemasoleva kasvu ja stabiilsuspakti raames. ja seda me ilmselgelt kavatseme ka teha ja on olemas võimalus stabiilsuseks äh, nii ennetaval kui korrigeerival viisil, nii ex ante kui ex post äh, ja meil on vaja seda stabiilsust ka rakendada ja, ja seda, seda paindlikkust rakendada. nüüd, mis puudutab äh, streikimisõigust, siis mitte keegi ei hakka seda küsimust küsimuse alla, seda asja küsimuse alla seadma ja täiesti selge on, et tegemist on olulise osaga Euroopa, Euroopa sotsiaalmudelist ja peaks ka niimoodi jääma, aitäh! Thank you, Kristjanis Karin. aitäh, härra Karinš, palun. aitäh, härra esimees, härra Dombrovskis. selle aasta jaanuarikuus sai Lätist euroala riik ja paari kuu pärast äh, läheb eurole üle ka Leedu. samal ajal kuuleme me aga tihti et Leedu eurole üleminek peaks olema viimane selline euroala laienemine ja siis peaks euroala natukene puhkama. ma tahangi teada, kuidas teie hindate Läti ja Leedu eh, eurole üleminekut ja kas peaks pärast seda lõpetama euroala laienemise jah või ei ja miks? Eh, jaotaema Tātad attiecībā. suur tänu selle küsimuse eest. mis puudutab Leedut ja ka seda minu hinnangut euroala laienemise kohta minu hinnang puudutab nii Lätit kui ka Leedut. mina leian, et väikesed äh, Euroopa Liidu liikmesriigid, millel on avatud majandus, tuleb äh, Äh, liita euroalaga, äh, eriti kui nende riikide valuutad on nagunii euroga seotud, nii nagu see oli Läti ja Liti puhul. ainult niimoodi on võimalik nende riikide majandust äh, toetada. me teame, mis juhtub siis, kui olukord läheb raskeks sest kriisiolukorras vahet halduskulud on suured, investeerimisvõimalusi piiratakse ja peale selle tuleb mainida ka intressimakseid. kõik see langeb ära, kui eurole minnakse üle. nüüd kõiki neid eeliseid on Läti juba kasutanud näeme, kuidas Venemaa ründab Ukrainat ja ma arvan, et tegelikult ka geopoliitiliselt tihedam koostöö Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on kõikide riikide huvides mis puudutab euroala tulevast laienemist, nagu öeldud, euroala peab jääma avatuks uutele liikmetele, aga tõsi on see, et äh, Leedu ja Taani kõrval ei ole meil ühtegi teist äh, riiki, mis oleks praegu äh, selles teises meetmete rühmas, nii et äh, pärast Leedu liitumist vist arvatavasti uus riik kohe juurde ei lisandu. aga mis puudutab eurole laiendamist, siis kui riigid on valmis minema sinna üleminekufaasi, siis peaksime meie olema ka valmis nad vastu võtma. aitäh, järgmiseks Renato Soorur, sotsialistid demokraadid. aitäh, volinikukandidaat. kuulasin teid, kasutasite õigeid sõnu selle kohta, et tuleb tagada konvergents ja korralik äh, fiskaalne, aga ka sotsiaalne konvergents, muidu äh, eurotsoon ei saa olla edukas, sest me peame ka erinevate riikide sotsiaalsed dimensioonid kokku tooma samal ajal, aga kuulsin Eh, kuidas te väga uhkelt toote välja omaenda riigi kui eeskuju. selle, et teie riik on nüüd saanud Eurotsooni liikmeks. mul tekib küsimus, eh, mis on juhtunud eh, teie riigis vaesustasemega, arvestades et vaesus teie riigis on järsult tõusnud. mis on juhtunud töötusega, mis on kasvanud kohutavalt selleks, et Äh, taastada valuuta tasandit. minu kolleeg Siimon ütles, et on tehtud mitmeid vigu, äh, tekkinud probleeme. milliseid vigu on teie arvates tehtud ja milliseid vigu ei korrata, kui teie sellesse ametisse saate? see küsimus, mille te esitasite äh, Läti kogemuste kohta ja probleemide kohta mille läbisime. tahan toonitada, et minust sai peaminister hetkel, mil Läti oli väga sügavas majandus- ja rahanduskriisis. see kriis oli tõesti väga sügav, me olime tegelikult juba laenuprogrammis sees ja mina võtsin toona opositsioonilt valitsuse juhtimise üle ning minu ülesandeks oli lahendada need probleemid, mis kahjuks olid tekkinud eelneva valitsuse juhtimise all. ja nagu te ütlesite, meie ülesandeks oli võimalikult kiiresti majandus kasvuteele pöörata ja luua uusi töökohti. seda kõike tehti ning otse loomulikult, kui äh, riik on sellises sügavas kriis, majanduslangus äh, on nelikümmend protsenti ja sellisest kriisist ei ole võimalik ilma tagajärgedeta välja tulla, nii et küsimus ongi selles, kuidas siis sellest kriisist tulla välja võimalikult kiiresti ja võimalikult väikeste kahjudega. ja kuidas me seda tegime? me tõesti olime väga aktiivsed äh, ja toonitasime alati sotsiaalset mõõdet hoolimata kärpemeetmetest me siiski viisime sisse sotsiaalseid lisavõrke selleks, et sotsiaalseid probleeme vähendada, neid sotsiaalseid probleeme, mis olid kriisi ajal tekkinud. üheks tähtsamaks meetmeks oli ka, olid äh, ka see, et me lõime piiratud tähtajaga töökohti, me Äh, maksime dotatsioone ähm, ravimite ostmisel haavatud äh, ühiskonnarühmadele ja meil oli ka muid sotsiaalseid meetmeid, aitäh. järgmisena Bernd Luke, ECR fraktsioon. härra Dombrovskis, te ütlesite, et euro on edukas ja euro ei ole süüdi selles, et meil on suur tööpuudus Euroopa Liidus paar nädalat tagasi Lindaus kohtusid äh, äh Nobeli majanduspreemia laureaadid Christopher Sims Möllis ja ka Peter Diamond ütlesid, et euroala ei saa sellest kriisist välja tulla, kui euro jääb püsima. Teie ütlete nüüd, et te teate seda kõike paremini ja Nobeli auhinna laureaate ei peaks üle hindama, aga mis siis, kui Nobeli auhinna laureaatidel on õigus, siis see tähendab seda, et riik, mis on olnud pikalt stagnatsioonis ja kus on olnud äh, kõrge tööpuudus, soovib nüüd euroalast lahkuda kas teie komisjoni liikmena kavatsete võidelda selle eest, et on võimalik ka tõesti legaalselt euroalast lahkuda mõnel riigil, kui ta seda soovib? ja kui te ütlete ei ja kui te ei kavatse seda teha, siis tahan teada, millise õigustusega soovite te riigile, mis soovib euroalalt lahkuda, öelda, et tal ei ole õigust seda teha uh,? Uh, okay. First, uh, uh, on esiteks euro ja tendents süüdistada eurot kõiges alates ülemaailmsest majanduskriisist, olen sellele küsimusele juba korduvalt vastanud. tuleme nüüd selle teise osa juurde, lepingu juurde. me teame, et kui arutati Lissaboni lepingu üle, siis äh, toimus samasugune debatt, mis puudutab Euroopa Liidu liikmesriikide õigust Euroopa Liidust välja astuda. varem sellist varianti ette nähtud ei olnud. ja nüüd on selline õigus aluslepingutesse pandud, jah, ja teil on õigus, praegu ei ole mingisugust õigust ette nähtud euro liikmesriikidele eurost loobuda kui nad ei kasuta seda teist menetlust, ehk siis et ei astu Euroopa Liidust ise välja. ja komisjoni kavatsuseks ei ole luua mitte mingisuguseid selliseid poliitika ettepanekuid, aga kui peaks aset leidma aluslepingu muutmine ja kui peaks olema liikmesriikidelt nõudmisi selliste sätete järele, siis see on midagi sellist, mida Euroopa Liidu liikmesriigid võivad omavahel arutada, sest lõppkokkuvõttes Euroopa Liidu liikmesriigid on need, kes sellise lepingu ratifitseerivad ja kui nad seda soovivad, siis nad võivad sinna ka sisse viia sellised asjad ja kui liikmesriikide poolt äh, seda soovitakse, siis ilmselt komisjon ka pakub äh, vastavat äh, tehnilist abi, aga see ilmselgelt ei ole komisjoni mingisugune poliitiline ettepanek. kas teie isiklikult toetate seda? nagu ma teile ütlesin, kui Euroopa Liidu liikmesriigid eh, tahavad selles suunas liikuda, siis saab komisjon anda neile tehnilist abi. In any case, unanimity is required to amend the treaties. igal juhul on ühehäälsust vaja selleks, et lepinguid muuta. järgmisena Nils Torvalds, ALDE. Thank you, Mr President and aitäh härra esimees ja tere tulemast, härra Dombrovskis siia lõbusasse seltskonda. oma sissejuhatavas sõnavõtus rääkisite te sellest, kuivõrd oluline on struktuurireform, näitena Läti, rääkisite fiskaallepingust, kuuesest ja kahesest paketist ja nii edasi ja siis äh, ühes vastuses rääkisite te sellest, et on vaja üle vaadata ja süvalaiendada neid instrumente äh, selle see eh, edendamine võib minna eh, ükskõik kuidas suunas, eh, hästi-halvasti, lihtsalt see sõna iseenesest ei tähenda suurt midagi. see on oluline küsimus, kas te saaksite sellest paremini rääkida, et millises, kuidas te üritate neid instrumente sujuvamaks muuta? me teame, et komisjonil on seadusejärgne nõue teostada ülevaade kuuesest ja kahesest paketist selle aasta lõpuks, vist detsembri keskpaigaks, kui ma ei eksi. mis tähendab seda, et see protsess juba käib. ja tundub, et on võimalik selline tagasivaatav ülevaade teha, et vaadata kuuesaja kahesaja paketi esimene tööaasta ja siis seal ülevaates saab teha ka teatavaid poliitika muutmise ettepanekuid. see oleks siis järgmine samm pärast seda esimest ülevaatamist, kus me peaksime analüüsima olemasolevat situatsiooni. mida ma mõtlesin sujuvamaks tegemise all, on see, et hetkel on meil terve rida menetlusi ja kogu see makromajanduse juhtimine on olnud äärmiselt keerukas, äärmiselt keerukas on seda olnud selgitada liikmesriikide kodanikele. meil on olemas stabiilsuse kasvupakt ja sellel on olemas nii par-, korrektiivsed kui ennetavad osad, meil on Euroopa poolaasta, siin on jälle võimalik makromajanduslikku tasakaalu taastada nii ennetavalt kui korrigeerivalt. meil on liigse defitsiidi äh, menetlus stabiilsus kasvupakti sees ja seda muudetakse ka selleks, et arvestataks mitte ainult ülemäärase defitsiidiga, vaid ka ülemäärase võlaga liikmesriikidel on päris palju raporteerimiskohustust äh, kõikide nende järelevalvemehhanismide puhul ja me peaksime pigem seda vaatama süsteemina, nii et mõned äh, elemendid tuleksid omavahel kokku, nii et vähendaks, äh, väheneks liikmesriikide raporteerimiskohustus, koormus kõikidele erinevatele menetlustele midagi raporteerida ja võib tekkida ka segadus nende erinevate menetluste vahel, seda peaks samuti vältima, aitäh! aitäh, Patrick Leherik järgmiseks. Euh, suur aitäh. Euh, kõik on nüüd mõistnud, et Lissaboni strateegia oli läbikukkumine, kaks tuhat kakskümmend ei võimalda vähendada vaesust ega äh, tööpuudust ning äh, samuti me ei ei näe, olen ainult mingeid tulemusi äh, majanduse hoogustamise kavast. kas ei peaks me nüüd omad järeldused sellest tegema ja ei peaks üldse poliitikat muutma, lõpetama kasinusega ning välja töötama kriisist väljatuleku kava, mis põhineks keskkonna, inim- ja sotsiaalkriteeriumitel? euro ei kas me ei peaks eurot vahetama selleks, et mitte olla konkurentsi äh, Äh, tingivaks allikaks, vaid äh, et tegemist oleks vahendiga, mille põhjal saab koostööd üles ehitada ning innoveerida. Uh, well, uh, so as regards this uh... jah, mis puudutab küsimust Lissaboni strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend kohta, siis põhimõtteliselt praegu me valmistame ette kaks tuhat kakskümmend strateegia läbivaatamist sellepärast, et kui kaks tuhat kakskümmend strateegia välja töötati, siis tegelikult leidis see aset enne euroala kriisi. ning äh, läbivaatamise käigus muidugi me peaksime arvestama sellega, mis me kriisi käigus õppisime, muuhulgas ka sellega, et meil on vaja paremat tasakaalu majandus ja finants ning sotsiaal- ja tööhõivepoliitikate vahel, see on päris selge nüüd ja sellega peame me arvestama ka kaks tuhat kakskümmend strateegia läbivaatamisel. seejärel mainisite te ka keskkonnameetmeid ja tegelikult, kui vaadata kaks tuhat kakskümmend strateegiat, siis just keskkonna eesmärkide osas tundub, oleme me kõige lähemale jõudnud äh, eesmärkide püstit-, saavutamiseni. aga kindlasti peaksime me ka mõtlema kaugemale sellest kaks tuhat kakskümmend strateegiast, kui me peame silmas keskkonnastrateegiat, siis nende tegemist on pigem äh, indikatiivsete äh, näid- äh, eesmärkidega, aga kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eesmärgid gaaside, heitmete ja muu sellise osas, need on seaduslikult siduvad eesmärgid nüüd, mis puudutab euroala kasutamist investeeringute toetamisele, siis äh, võin siin vaid üle korraldada selle, et, et meil on ettepanek kolmesaja miljardi eurose investeerimispaketi kohta järgmiseks kolmeks aastaks. suur aitäh, nüüd oleme poole peale jõudnud, kuulamisega annan äh, sõna üle kolleegile Marita Uskokile suur aitäh, Monika Vana, kes esindab Rohelisi, palun. aitäh, volinikukandidaat, ma soovin küsida demokraatliku legitiimsuse kohta ja mõtlen siin majanduslik, majanduse poolaastat ja institutsioonide valitsi kokkuleppeid. praegusel hetkel on ju nii, et Euroopa Parlamendil ei ole Euroopa majanduspoolaasta järelevalves ja loomises mitte mingit rolli ja tegelikult Euroopa Parlament võib küll omaalgatuslikke raporteid koostada, kuid nõukogu neid lihtsalt ignoreerib kas teie kavatsete võidelda selle eest, institutsioonide vaheline leping pakutakse välja selleks, et parlament saaks oma seadusloomelise rolli majanduspoolaasta kujundamisel, iga-aastase majandus äh, hinnangu koostamisel saaks äh, sekka öelda, peale selle ka ühiskonna roll. Euroopa Komisjon on siin juba juhiseid välja pakkunud ja lubanud äh, selle kohta, kuidas äh, kodanikuühiskonda paremini Euroopa majanduspoolastasse kaasata. ning komisjoni president Juncker on tegelikult teinud ettepaneku, et seda järgmisel ametiperioodil kavatseb ta seda rohkem teha, nii et tahan nüüd täpselt teada, millal te neid juhiseid ühiskonna kaasamise, kodanikuühiskonna kaasamise kohta Euroopa majanduspoolastasse kavatsete välja tuua ja milliseid konkreetseid meetmeid olete teie siin kohal ette kujutanud, eriti mis puudutab majanduspoliitilisi prioriteete uh,? Uh... aitäh nende küsimuste eest. mis puudutab institutsioonide vahelist kokkulepet, siis esimese asjana ma arvan, me peaksime keskenduma sisule. ja peaksime vaatama, mida me tegelikult peame tegema selleks, et parandada dialoogi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel, kuid ka teiste institutsioonidega ning ka liikmesriikide parlamentide ja valitsustega me peaksime eh, keskenduma sellele, mida me tahame saavutada ning eh, ise parlamendi, Euroopa Parlamendi liikmena olema valmis selles suunas edasi töötama ja tahan eh, jõuda tegelike tulemusteni, selliste konsultatsioonideni, millel oleks mõtet ja hea koostööni, nii et see koostöö mõjutaks ka tegelikkuses otsuste langetamist raamotsuse kohta. kas me peaksime olemasoleva raame, kokkuleppe raames seda tegema, äh, mis puudutab parlamendi teavitamist või siis oleks meil vaja uut eraldi äh, raamistikku Euroopa poolaasta jaoks. ma arvan, et seda me peame arutama siis, kui me oleme kokkuleppele jõudnud sisus ja selles, kuidas me tahame tagada, et Euroopa semestris oleksid otsuste langetamisel kõik kaasatud. sotsiaalpartnerite kohta nüüd. ma juba äh, mõningaid asju olen maininud siin. ma arvan, et äh, neid küsimusi tuleks pikemalt arutada sotsiaalpartneritena, aga aga ma arvan, et sotsiaalpartnerite tihedam kaasatus Euroopa Liidu tasandil äh, ka iga-aastase kasvuaruande raames ja ka liikmesriikide tasandil Äh, liikmesriikide olukorra analüüsimisel ning riikidele mõeldud äh, soovituste läbivaatamisel, see on oluline. härra Tsanni. lugupeetud äh, volinikukandidaat, ma tahaksin tulla selle juurde tagasi, mis kolleeg ütles õigusliku tühimiku kohta, mis puudutab euroalast väljumist. mina tahaksin peatuda kahele küsimuse. euroalaga liitumine. me näeme, et liikmesriikides on seadused väga erinevad, võtame näiteks Ühendkuningriigid ja Taani. sest et nemad ei ole euroala liikmed ja samas on teisi riike, kes, kui nad kriteeriumid täidavad, siis nad peavad liituma euroalaga. mis te sellest arvate ja veel? euroalast väljumise kohta. kahekümne viiendal mail kodanikud andsid selge märguandme, nad hääletasid nende eh, riikide poolt, kes tahtsid väljuda. kas te otsustasite meelega mitte neid kuulda võtta või siis eh, pöörduda nõukogusse ja ja võib-olla, et nõukogu seisukoha vastu võtaks, tuletan meelde ka, et raha- ja majandusliidu reform on üheks neist prioriteetidest, mida Juncker ise on maininud. suur aitäh, mis puudutab erinevaid seadusi liikmesriikides. me teame, et Taani ja Ühendkuningriik omavad opt-out'i ja selle kasuks nad otsustasid siis, kui euroala loodi mis aga puudutab uusi liikmesriike, kes liitusid äh, alates aastast kaks tuhat neli, mingit opt-out'i ei pakutud. seega tegemist ei ole mitte ainult võimaluse, vaid kohustusega uutele liikmesriikidele liituda euroalaga, äh, kui nad on täitnud Maastrichti kriteeriumid. aga muidugi mõista, me teame, et liikmes, uutel liikmesriikidel on ka erinev lähenemine sellele küsimusele, enamus uutest liikmesriikidest on juba liitunud euroalaga, aga osad, kus on kõikuv vahelduskurss, ei ole liitunud vahetuskursi tööriistaga, sellepärast et see tõenäoliselt tähendaks, et nad peaksid oma äh, rahasüsteemi väga põhjalikult äh, muutma, nad peaksid oma äh, vahetuskursi kindlalt paika panema ja see mõjutaks tugevalt nende majandusi. kui äh, riigid oleksid ja see tähendaks nende jaoks tõesti suurt äh, poliitika muutust. mis puudutab lepingu muutmist ja võimalust euroala riikidel lahkuda euroalast, nagu ma juba mainisin, tegemist on millegagi, mida peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid arutama sest et nende otsustada on ju ka lepingu muutmine, nagu see oli Lissaboni lepingu puhul ning ka võimalusega lahkuda Euroopa Liidust. aga kindlasti Euroopa Komisjon aktiivselt ei toetaks sellist äh, suundumust või ei julgustaks, aitäh you, Markus Ferber from EPP. aitäh, Markus Ferber, Rahvapartei. suur tänu, mul on kaks lühidat küsi-, lühikest küsimust. esiteks, mis puudutab Euroopa majanduspoolaasta rakendamist. mis on teie ettepanekud ja mõtted selle kohta, kuidas riikide põhise seid soovitusi rohkem kohustuslikuks muuta ja teiseks te vastutate ka ettevõtluse ja VKE-de eest. milliseid meetmeid plaanite teie selleks, et äh, seda ettevõtluse algatust Small Business Act paremini rakendada, et ehk tõesti et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olukorda parandada, aitäh! okei okay, uh,, thank you uh,, Mr uh, Ferber. aitäh, härra Ferber, esmalt liikmesriikide soovituste kohta siinkohal tuleb ütelda, et eh, liikmesriikidele mõeldud eh, soovituste ellurakendamine ei ole võib-olla äh, nii kõrge olnud kui loodetud, kümme kuni kolmkümmend protsenti, Euroopa Parlamendi hinnangutel kaheksateist protsenti, aga on selge, et mingeid sanktsioone ei ole ette nähtud ja seda plaani meil ka ei ole. mõte oleks pigem selles, et me tahame tugevdada liikmesriikide seotust nende riigipõhiste soovitustega ehk siis tuleks arutada põhjalikumalt neid küsimusi liikmesriigiga ja liikmesriigi sotsiaalpartneritega. samuti tuleks Euroopa rahastamist arutada, operatiivkavasid ja tagamaks just seda, et Euroopa rahastus rahastamine käiks kooskõlas riigipõhiste soovitustega, me teame, ka makromajanduslik tingimuslikkus on olemas ja seda saab samuti kasutada riigipõhiste soovituste raames. Euroopa Komisjon teises voorus võib veelgi spetsiifilisem olla ja ette kirjutada täpsemalt, mida teha ning ka teatud eesmärgid püstitada. kui aga nende soovituste mittetäitmine viib väga suurte tasakaalutusteni äh, Eh, siis on selleks ette nähtud omad mehhanismid nagu ülemäärase eelarve puudujäägi menetlus ja muu, aitäh. Uh, uh, uh, ja veel. tundub, et eh, sellele tulen kahepoolselt eh, vastama, sellepärast et mul ei ole rohkem aega enam. Jonas Fernandes from härra Fernandes, sotsialistid ja demokraadid. Bienvenido, Mr Dombrovski. suur aitäh ja tere tulemast, härra Dombrovskis, me kõik teame, et äh, ühisraha puhul on äh, tekkinud mõningaid probleeme, kuid äh, me näeme, et rahaliidus on veel mõndagi lubatud endale. liikmesriikidel on ülejääk jooksevkontol ja me näeme, et kasutatakse tegelikult lihtsalt ära rahaliitu kuulumist, vahel on tulemused negatiivsed ülejäänud liidu jaoks, tegemist on faktoritega, mis põhjustavad tasakaalutust. praegu Euroopa poolaasta raames, aga tundub, et neid nähtusi ei peeta niivõrd äh, tõsiseks. tegemist on siis äh, maksebilansi äh, tasakaalutusega ning ülejäägiga. kas me peaksime midagi enamat tegema, kas on mingeid meetmeid ette nähtud, et midagi teha nende riikidega, mis on stabiilsust vähendanud Euroopas? jah, see küsimus põhimõtteliselt puudutab jooksevkonto defitsiiti ja ülejääki. samas kui suur puudujääk näitab, et riigisiseselt on probleeme konkurentsivõimega, ekspordiga siis kindlasti on tegemist äh, millegagi, millega tuleb tegeleda, tegemist on ühega näitajatest, mis äh, põhjustavad muret äh, kindlasti riikide valitsustele. muidugi. puudujääk ühes riigis tähendab ülejääki teises riigis kokkuvõtteks, sellepärast et üldises, üldiselt peaks see bilanss olema tasakaalus. selles mõttes on selge ja seda on ka arutatud ka Euroopa Keskpangas ning majandusteadlaste seas. on arutatud seda, et meil oleks vaja stimuleerida rohkem nõudlust riikides, kus on ülejääk. ja see on kindlasti üheks osaks valemist ja kui me näeme arenguid praegu Euroopa Liidus, siis tuleb äh, vaadata, mis toimub mõlemal pool. kuidas vähendada puudujääki puudujäägiga riikides, kuid samuti tuleb vaadata seda, mis toimub ülejäägiga riikides ning tuleb kaaluda seda, mida oleks võimalik teha selleks, et stimuleerida nõudlust ülejäägiga riikides. Need asjad on omavahel selgelt seotud Eh, Ulrike Trebesius eh, from the ECR group. ECR-ist Ulrike Trebesius. härra Trombovskis, istun siin. härra Trombovskis, teie olete eh, Läti kunagine peaminister, kes oma koduriigis väga tähtsaid korrapoliitilisi reforme läbi viis. tahan teie käest teada, kas te ühis Äh, Euroopa töötukindlustust toetate, kas äh, need äh, tööturu probleemid siin on kas äh, neid lihtsalt liikmesriigid ei lükka tulevikku ja tegelikult reformide läbiviimine suurendab veelgi rohkem tööpuudust. kas selliseid riike nagu Saksamaa ei karistata, sest neil on paindlikud ja hästi vastupidavad tööturud ja riigid riike nagu Läti koristatakse ju ka, kui te olete neid reforme läbi viinud. tahan teada, kuidas te tulevikus kavatsete toetada korrapoliitiliste reformide läbiviimist või nende üle järelevalvet äh, teostada või milliseid muid ülekandemehhanisme soovite te Euroopa Liidus tugevdada või sisse viia? Ja, also, äh, vielen Dank für diese äh, Frage. suur tänu selle küsimuse eest, mis puudutab äh, üht, ühist töötukindlustust. jah, see on mõte, mida arutatakse, seda arutatakse euroala fiskaalpädevuse ja võimekuse raames aga praegusel hetkel tuleb selgelt öelda, et meil ei ole mitte mingit kokkulepet selles osas, ka nõukogus ei ole kokkuleppele jõutud. ja kohe kindlasti, kui me soovime selles suunas edasi minna, siis on meil jällegi vaja lepingu muudatust. ilma lepingu muudatuseta ei ole see võimalik ja ma olen ka tegelikult veendunud, et äh, rohkem solidaarsust tähendab seda, et meil on ka rohkem kontrolli ja järelevalve võimalusi ja tegelikult võtame me selle kaudu endale ka rohkem vastutust, see kõik on omavahel väga tihedalt kooskõlas. nii et praegusel hetkel ei ole tegemist äh, mingi lähitulevikku puudutava küsimusega, võib-olla lepingu muutusega on meil võimalik äh, ka see sisse viia. mis puudutab aga uue komisjoni tööd, siis uus komisjon soovib hoolitseda selle eest, et äh, töötud kindlustused erinevates liikmesriikides tõesti leiaksid ka eesmärgipärast kasutust ja et äh, eriti problemaatilised sihtrühmad nagu noored, töötud, meil on ju ka noorte töö garantii siinkohal, mis on poliitiliseks prioriteediks, et just need rühmad äh, samamoodi nagu ka äh, pensionärid äh, et nendele kohaldatakse äh, neid meetmeid võimalikult eesmärgipäraselt. Jana Toom from the ALDE. aitäh, Jana Toom, palun, ALDE uh,. Thank you uh,. During her hearing commission. aitäh, Marianne Tyson viiel korral kuulamise käigus äh, viitas sotsiaalnäitajatele Euroopa semestri äh, raames. ta ütles, et siin tuleb äh, seoseid tugevdada, ka Juncker on rääkinud sellest, et sotsiaalmõõdet tuleb tugevdada poliitikas ning tuleks samuti vaadata, kuidas poliitilised otsused mõjutavad sotsiaalolukorda. võttes arvesse seda, et te hakkate tihedalt töötama Marianne Tyson ning äh, Jan-Claude Junckeriga, siis äh, kuidas teie arvate, et siin tuleks tegutseda, võttes arvesse ka liikmesriikide kommentaare selle kohta, et tõenäoliselt ei suudeta Euroopas poolaasta aasta majanduseesmärke saavutada õige aja vältel, siis eh, kuidas arvate teie, et tuleks siin toimida, aitäh? Uh, well, uh, so as regards uh, social indicator mis puudutab sotsiaalnäitajaid Euroopa mm, poolaasta raames, siis pean ütlema, et nõustun täiesti äh, Jan-Claude Junckeri ning samuti äh, volinikukandidaadi Dysoniga äh, nende indikaatorite rolli tuleks suurendada. seda olen ma korranud juba korduvalt ka siin ise ja ma ootan tõesti seda, et me teeksime tihedat koostööd nii Junckeri kui Dysoniga selleks, et tugevdada sotsiaalmõõdet ning selleks, et tagada, et majandus- eh, ja eelarvepoliitika käiksid, eh, oleksid tihedamalt seotud samuti sotsiaal- ja tööhõivepoliitikatega. mis puudutab olukorda erinevates liikmesriikides, siis eh, põhimõtteliselt me peaksime lähtuma sellest, et kõiki liikmesriike tuleks võrdselt kohelda me kasutame küll paindlikkust olemasolevas äh, stabiilsus- ja kasvupaktis, aga samas me peaksime tegema seda ühtlaselt kõikjal ühtemoodi, nii et oleks tagatud, et kõik liikmesriigid äh, leiaksid ühtemoodi kohtlemist. see on meie aluspõhimõte, me peame siin olema läbipaistvad ning me peame veel äh, ka selgitama liikmesriikidele, miks kasutatakse või miks mitte ei kasutata mõningatel puhkudel paindlikkust, aitäh!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 teie pöörate väga suurt tähelepanu majanduspoliitilistele küsimustele, sellepärast ma tahtsin teie käest teada, et need riigid, kus programme läbi viiakse eelarvete kordaseadmiseks, nendes riikides on väga palju õiguseid piiratud, kaasa arvatud streigiõigust. vastake palun jah või ei. kas te olete nõus sellega, et seda survet avaldatakse ka edasi? troika nõuab nüüd veel kord Kreekalt, et äh, et see ähm, õigus, et lihtsalt ettevõtte juhtkond tänavale tõsta, et see kaotatakse ära. tahan teada, kuidas teie kavatsete tulevikus ka sotsiaalset dialoogi volinikuna edasi viia. Te ei peaks mitte ainult liikmesriikide vastutusest rääkima, vaid ma tahaksin teada, teie käest ka seda, mida teie kavatsete Euroopa Liidu tasandil teha. Euroopa Liit on tähtsa prioriteedina paika pannud vaesuse vähendamise aastani kaks tuhat kakskümmend viis. Teie volinikuna vastutate ju sotsiaalsete küsimuste eest, samamoodi nagu ka sotsiaalsete küsimuste ja euro koostalitusvõime eest. kuidas te kavatsete paljusid kodanikke ja rahvasaadikuid toetada, kes üritavad liikmesriikides sundida liikmesriike vaesust vähendama. me teame, et paljud liikmesriigid üritavad vaesust samamoodi vähendada, nagu nad on vähendanud ka riigivõlgasid. Well, uh, thank you for this uh, uh, question. So... aitäh, esmalt mis puudutab programmi riike, siis esimeseks sammuks, mida me peaksime üldse tegema e, streikidega, on see, et tuleks tagada, et vabandust, e, Troika ettepanekutega on see, et Troika ettepanekuid ei vaadeldaks mitte ainult majanduse ja eelarve tagajärgede aspektist, vaid ta arvestatakse ka sotsiaalset mõju ja tegemist on jällegi millegagi, eh, kus uus eh, komisjon on valmis eh, töötama ja me tahame välja pakkuda ka konkreetseid lahendusi sellele, kuidas seda tagada. Te mainisite samuti troika palveid Kreekale. sellele küsimusele ma praegu konkreetselt vastata ei saa, aga ma olen valmis seda arutama eraldi kahepoolselt, kui olen tutvunud põhjalikumalt sellega, millised on Troika äh, juhised erinevatele liikmesriikidele ning samuti sotsiaaldialoogi euroala volinikuna ma plaanin väga tuge, tihedalt koostööd teha liikmesriikide troikaga ning ma tahan, et komisjoni priori-, teed, milleks on sotsiaalmõju suurem arvestamine otsuste langetamisel, äh, omaks rohkem äh, mõju. härra Eekhaut, Rohelised, suur aitäh kõikide vastuste eest. vahel on tõesti väga keerukas jõuda ühiste positsioonideni kolleegiumis, aga nüüd me tahaksime äh, teilt küsida seda, millised on teie seisukohad ja mul on kaks konkreetset küsimust ja tahaksin teie enda arvamust. esmalt sotsiaalnäitajate roll, mainisite seda, tänan teid selle eest, aga oluline on siinkohal see, kas te olete valmis ka mingeid korrektiivseid äh, samme astuma, kui liikmesriigid neid näiteid ei täida, näiteks kui ühes riigis äh, tekib äh, liigne ebavõrdsus, kas te siis te ka hakkate parandama olukorda? ja teiseks euro kohta leian, et te olite päris hägus. Te mainisite võimalust euroalast lahkuda, see jällegi on endaga kaasa toonud väga palju ebaselgust selles osas, milline on teie enda seisukoht. tahaksin teada, kas teie toetate eurot, kas te eh, ise töötaksite selle nimel, et kõik euroala osalised jääksid ka sinna euroalasse sisse? okei okay,, uh, so um, thank you for this uh, question. aitäh küsimuse eest. mis puudutab esimest küsimust sotsiaalindikaatorid, sotsiaalnäitajad. siinkohal nõustun täiesti sellega äh, ka, mida ütles Mariann Tyson omaenda kuulamise käigus. sotsiaalindikaatoritele peaks äh, andma suurt kaalu äh, liikmesriikide soovituste väljatöötamisel ma nõustun tõesti Mariann Tysoniga ja ma Äh, saan toetada ka temapoolseid algatusi selles valdkonnas. seejärel, mis puudutab võib-olla sanktsioone, siis me teame, et riigipõhised soovitused äh, mingeid sanktsioone endaga iseenesest kaasa ei too. sellele küsimusele ma juba vastasin, nii et äh, sellisel juhul kui peaks liigne tasakaalutus tekkima, siis on meil teatud menetlusi selle jaoks ning kindlasti tuleks suuremat tähelepanu pöörata nende menetluste käigus sotsiaalsetele aspektidele. nüüd euro kohta ma arvan, et ütlesin päris selgesti, et tegemist on millegagi, mida komisjon ei julgustaks mina, kui te küsite nüüd minu enda arvamust, siis mina toetan täiel määral eurot tegin äh, Lätis väga kõva kampaaniat äh, euroala kriisi käigus äh, selle nimel, et Läti liituks euroalaga ja väga keerukas oli selgitada euroala tausta ning seda, miks Lätil oli vaja euroga liituda. miks euro on stabiilne valuuta, miks euroala tulevik on helge ning miks endiselt on põhjust liituda isegi kriisi ajal ning miks on hea mõte, et liikmesriigid Euroopa Liidus peaksid euroalaga liituma, ma olen alati eh, seda toetanud eh, ja nii ka jätkan. Laura Agia from the EFTD. Laura Agia, palun. Presidente, commissario designato Dombrovski, sono in alto davanti a lei. härra Dombrovskis, istun siin taga teie ees räägime sotsiaalsest dialoogist. Te teate, et sotsiaalne dialoog peab arvestama sotsiaalpartneritega. tooksin väikese näite enda kodupiirkonnast. olen pärit Itaaliast, Umbriast. Umbrias on meil üks tehas, mis on üle saja kolmekümne aasta seal olnud seal on sada viiskümmend töötajat, vabandust, viissada töötajat, keda soovitakse nüüd lahti lasta. see tähendab seda, et äh, väga paljud inimesed kaotavad oma töö ja sellega kaasnevad sotsiaalsed tagatised. me räägime nüüd dialoogist, sotsiaalsest dialoogist. kas teie võiksite olla siin sellistes olukordades tõeline vestluspartner või kas jäävad äh, asjad ka tulevikus niimoodi, et äh, Brüssel jääb tavalistest piirkondadest väga kaugele? Uh, well, uh, thank you for this question. So... aitäh. sotsiaalne dialoog, otse loomulikult uh, dialoog toimub erinevatel tasanditel, kaasa arvatud Euroopa Liidu tasandil ja ka riiklikul tasandil. mis puudutab Euroopa Liidu tasandit, siis on võimalusi sotsiaaldialoogi tugevdamiseks Euroopa Liidu institutsioonide ja sotsiaalpartnerite vahel ning samamoodi ka sotsiaalpartnerite endi vahel. toon ühe näite eelmise viie aasta kohta Euroopa Liidu sotsiaalpartnerid ei teinud mitte ühtegi sõltumatut ettepanekut Euroopa Liidu tasandil, tehti küll madalamal tasandil, aga mitte Euroopa Liidu tasandil. nii et tõesti, selles valdkonnas on meil võimalik sotsiaalset dialoogi tugevdada. mina olen otse loomulikult valmis ka seda protsessi lihtsustama nüüd riiklikul tasandil. riiklik sotsiaalne dialoog on liikmesriikide pädevuses ning äh, ka sotsiaalpartnerite pädevuses mida Euroopa Liit saab selles olukorras ära teha, on see, et seadusloome kaudu kaasata ka riiklikud sotsiaalpartnerid täielikult äh, nendesse valdkondadesse, kus sotsiaalpartneritel on pädevus. me võime, ei saa siin praegu rääkida äh, kindlast riigist ja kindlast ettevõttest, see puudutab siiski riiklikke valitsusi ja riiklikke sotsiaalpartnereid. Euroopa Liidu jaoks on tähtis hoolitseda raamistiku eest, sotsiaaldialoogi lihtsustamise raamistiku, töökohtade loomise ja majanduskasvu toetamise eest. aitäh! aitäh, Jerum Leeners, Rahvapartei! aitäh! aitäh, härra Dombrovski, siia tulemast. Äh, minu arvates oli väga huvitav teid siin näha kui Läti väga edukat peaministrit, kes tõi Läti majanduskriisist välja ja pööras majanduskasvu teele ja tõi ka euroalale ja nüüd on siin inimesi, kes ütlevad, et te töötasite halvasti. ma pigem olen neid, kes võt-, peaks teid eeskujuks ja küsiks teilt nõu. mis puudutab minu küsimust, majandus- ja rahaliidu üheks ülesandeks on leida vastus asümmeetrilistele šokkidele liikmesriikides, ilma et äh, siit saaks, ähm, et meist saaks mingi ülekandeid tegev liit. kas komisjon on keskendunud ainult sellele, kuidas kaasata äh, töötuhüvitisi, mina ei soovita seda teksti, ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate? aitäh! me teame me seda asümmeetrilist äh, šokkide probleemi, fiskaalvõimekust Euroopa Liidus ja seda äh, ülekannete tegemist, tegemist on väga vastuolulise küsimusega on teatud algatusi, mida minu arvates võib läbi viia Euroopa Liidu tasandil ja mis aitavad just neid riike, mis on raskustes. mõned nendest algatustest on juba käima lükatud, nagu noorte töögarantii, tegemist on algatusega, mille puhul tuleb tõesti vaadata, kuidas selle rakendamist kiirendada ja kuidas laiendada selle programmi kohaldusala ja võib-olla ka, kui vaja, seda pikendada. tegemist on tõesti programmiga, mis tegeleb sotsiaalse ja sotsiaalmajandusliku probleemiga ja seda tuleb Euroopa Liidu tasandil äh, toetada. tegemist on väga hea algatusega, sellega tuleks jätkata, seda tuleb toetada. mis puudutab ähm, investeeringute lihtsustamist jällegi kui me arutame seda kolmesaja miljardi suurust äh, investeerimispaketti, tuleb meil mõelda selle peale, kuidas see investeerimispakett toetab majanduskasvu ja arengut kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, eriti aga programmiriikides meil on ka Euroopa Liidu fondid, mis on tegelikult selline alaline ülekannete tegemise mehhanism, aga me peaksime ka neid vahendeid kasutama eesmärgipärasemalt, selleks et saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke, selleks et rakendada riikidepõhiseid soovitusi ja peale selle tuleb kasutada Euroopa Liidu fondide vahendeid ka selleks, et toetada majandust. järgmisena, Pervanš Perez, palun aitäh, lugupeetud volinikukandidaat, te ütlesite, et tahate eurost teha edulugu. kas see euro edulugu tähendaks seda, et äh, me lammutame euro lahku, lahti, sellepärast et te olete valmis tehniliselt abistama neid riike, kes tahavad euroalalt lahkuda ning samuti makromajanduslikud tasakaalutused. Äh, kas te näete, et kakssada viiskümmend tuhat äh, noort lahkuvad teie koduriigist mitte vaba valiku tõttu vaid sellepärast, et lihtsalt neil ei ole olnud võimalik leida tööd ega innoveerida riigis, mille te nii-öelda olete jalule aidanud. rääkisite paindlikkusest stabiilsuspaketi puhul. kas lisaks struktuurireformidele võiksite te uue veel eh, näiteid selle kohta, eh, milles see eh, paindlikkus seisneb ja mida ei kasutanud ära teie eelkäijad või kasutasid halvasti ära volinikena? ja veel te ütlesite, et poliitilisi vigu on tehtud teie koduriigis, teie enda eh, vastutuse alla. tooksin, tahaksin, et te tooksite ühe näite sellisest veast, mida te ise korrata ei taha uh,. Äh, jā, tātad šeit atkal bija vismaz uh, äh, trīs. jah. Te esitasite mulle kolm küsimust me rääkisime Lätist ja sellepärast ma vastan ka läti keeles. mis puudutab kriisi Lätis, siis veel üks kord. mina astusin peaministri toolile siis, kui me olime kriisi sügavpunktis. majanduskasv või pigem oli meil majanduslangus miinus nelikümmend protsenti IMF oli juba programmi välja töötanud ja valitsemas oli veel opositsioon. meie eesmärgiks oli võimalikult kiiresti uuend-, uuesti majanduskasvu teele pöörata. aasta jooksul saavutasime me positiivsed numbrid. me toetasime majandust, toetasime eksporti, investeeringuid ja nende meetmetega õnnestus meil Läti majandus äh, kujundada selliseks, et tegemist oli ühe kiiremini kasvava majandusega. see tähendab, seda probleemi tuleb lahendada ja seda tuleb teha aktiivselt. teine küsimus, mis puudutab stabiilsust. ma oleksin valmis sellest rääkima kaks minutit äh, tegemist on tähtsa küsimusega ja võib-olla kahepoolselt hiljem vastan sellele küsimusele. tõesti, ähm, stabiilsuse kasvupakett mängib väga tähtsat rolli, mida tuleks kasutada. kui te annate mulle kaks minutit, siis vastan sellele või räägin teiega sellest hiljem nelja silma all, sest ma praegu vabandan, aga sellel ei ole võimalik ülejäänud aja jooksul vastata järgmisena proua McIntyre, ECR fraktsioon. aitäh, härra Dombrovskis. istun siin. Te juba mainisite, et äh, sotsiaalse dialoogi mehhanism Euroopa Liidu tasandil on teistsugune äh, meetmetest äh, riigi tasandil sotsiaalpartneritel on õigus kogu Euroopa tasemel võtta vastu kollektiivseid lepinguid, mis mõjutab ka nõukogu tööd. kui sellisele kokkuleppele on jõudnud, siis nõukogu võib selle ettepaneku kas vastu võtta või tagasi lükata, aga nad ei saa seda muuta. viimaselt täiskogu istungil viimane parlamenti koosseis võttis vastu tööhõivekomisjoni raporti, kus räägiti sellest, kuidas Euroopa Liidus saaks ettevõtetele, idufirmadele luua ettevõtjasõbralikku kliimat. ja seal kutsuti sotsiaalpartnereid üles kasutama nutikaid reguleerimismeetmeid selleks, et kasutada läbirääkimistel hindamismeetmeid ja kindlaid kokkuleppeid ähm, kas teie olete valmis äh, üle vaatama seda, kuidas need kollektiivlepingud võiksid seda nutikat reguleerimist ka Euroopa Liidu tasandil rakendada? Well, uh, thank you for this uh, question. So as regard... aitäh! mis puudutab sotsiaalpartnereid ja neie sõltumatuid äh, lepinguid, siis tõesti, see on nende õigus iseseisvalt sõlmida lepinguid nii horisontaalselt Euroopa Liidu tasandil kui ka sektorite põhiselt. ja kui selline iseseisev leping on sõlmitud ja sotsiaalpartnerid soovivad selle üle viia Euroopa Liidu äh, seadusloomesse, siis äh, komisjon töötab selle nimel, aga mõjuhinnang, ühe sõltumatu kokkuleppe mõjuhinnang, samamoodi nagu ka iga seadusloomelise ettepaneku mõjuhinnangut tuleb läbi viia selleks, et vaadata mõju erinevatele öö, nüanssidele nagu majanduslikud, poliitilised, sotsiaalsed mõjud ja siis sellest teha omad järeldused. ma olen äh, valmis tegema koostööd äh, äh, proua Tysoniga selleks, et seda tööhõive komisjoni raportit rakendada ja vaadata, kuidas me saaksime ne, seda sõltumatute lepingute süsteemi ja nende mõjuhinnangute süsteemi edasi viia. aitäh ja järgmisena härra Torvalds proua Torveid. mul on ka küsimus sotsiaaldialoogi kohta. siiamaani olen täiesti, vabandust, olen väga rahul teie vastustega sotsiaalse dialoogi tähtsuse kohta, aga tahaksin äh, rääkida sellest, mis toimus juulikuisel täiskogu arutelul, kus äh, komisjoni presidendikandidaat härra Juncker ütles, et tema leiab, et miinimumpalgad tuleks sisse viia kõikides liikmesriikides ja et ta kavatseb selles suunas ka samme ette võtta. vastavalt lepingutele ja nii nagu te ka ise ütlesite, palgad on liikmesriikide pädevuses. nii et mina tahaksin teilt teada, härra Dombrovskis, milliseid meetmeid kavatsete teie võtta selleks, et äh, tagada seda, et sotsiaaldialoog ja sotsiaaldialoogide pädevused äh, jäävad püsima, kui komisjon kavatseb äh, teha samme miinimumpalkade sisseviimise suunas. aitäh selle küsimuse eest, mis puudutab miinimumpalkasid kõikides liikmesriikides, siis tegemist on härra Junckeri ettepanekuga millega ma olen täiesti nõus. me peaksime julgustama kõiki liikmesriike paika panema miinimumpalkasid. me võime seda teha riikidepõhiste soovituste kaudu. ja samamoodi ka dialoogi kaudu liikmesriikidega. on täiesti selge, et on erinevaid sotsiaalse dialoogi mudeleid ja teatud riikides, kus on äh, sotsiaaldialoog väga tugev, nagu põhjapoolsetes riikides, on ka selline kurss, kus sotsiaalpartnerid panevad selle miinimumpalga paika. ja otse loomulikult me ei soovi siin midagi sisse viia sotsiaalpartnerite tahte vastu. kui sotsiaalpartnerid on jõudnud kokkuleppele, et seda pole vaja, siis nii see jääb. aga Euroopa Komisjon üldiselt siiski julgustaks liikmesriike miinimumpalkasid sisse viima, aitäh. järgmisena Edward Kukan Rahvaparteist. aitäh härra volinikukandidaat, mäletan, et üks teie kirjalikest vastustest oli selline, kus te ütlesite, et kavatsete julgustada liikmesriike, et nad äh, muudaksid oma tööturgusid äh, avatumamaks ja lõimivamaks. Euroopa rahvastik vananeb ja meil on vaja toetada neid, kes on üle viiekümne aasta vanad ja kes on sotsiaalselt ja majanduslikult aktiivsed. me peame neile kinnitama, et neid ei diskrimineerita tööturul. nii et kuidas teie kavatseda hoolitseda selle eest, et ka selle küljega arvestatakse, sellega siis, et ühiskond vananeb ja kuidas te kavatsete selles mõttes koostööd sotsiaalpartneritega tugevdada selles valdkonnas. Need on minu küsimused ja edu teile tulevikuks. aitäh, härra Kukan! vananemine ja tööturud. vananemine on Euroopa sotsiaal- ja majandusmudeli üks kõige suuremaid proovikivisid. tõesti, sotsiaalmudelit on liht-, samm äh, säilitada siis, kui äh, ühiskond nooreneb või ühiskonna vanus on stabiilne. nii et meil tuleb nüüd mõelda selle peale, kuidas sotsiaalsüsteeme kohaldada, meie tööhõivesüsteeme kohaldada vastavalt äh, reaalsele olukorrale, sellele, et Euroopa vananeb. siin on väga tähtis, et me tõesti toetaksime ja julgustaksime inimesi jääma tööturule. ja me peaksime neile ka tõesti eesmärgipäraselt abi andma just nendele, kes on äh, eelpensionieas ja kellel on väga raske töökohta leida. me peame nendele inimestele pakkuma toetust, ümberkoolitusvõimalusi ja mõtlema seejuures äh, tema vanuserühma ja tööturu vajadustele, selleks et need inimesed jääksid võimalikult kaua aktiivselt tööturule. aga tegemist on väga raske väljakutsega ja me peame sellega veel aastakümneid tegelema ning me kõik peame üheskoos töötama siin äh, vastuste leidmise nimel, aitäh! aitäh ja nüüd Juta Steinrück, palun, sotsiaaldemokraatide hulgast. härra Dombrovskis, tahan küsida selle kohta, mida te ütlesite töötajate lähetamise direktiivi kohta. mida te kavatsete seal ette võtta? mulle tundub, et siin tõlkes kõik ei tulnud läbi. siis proua Tyson kinnitas meile, et äh, majandus ja sotsiaalsed indikaatorid peavad olema majanduspoolaste raames äh, võrdõiguslikud. Teie rääkisite siin äh, tugevdatud arvestamisest, kes on see, kes, kelle käes on taktikett, kas teie või proua Tyson? eelmisel perioodil komisjon äh, ei saatnud edasi nõukogule juuksurite kutse sotsiaaldialoogi raamistikku. see seadis sotsiaalpartnerite rolli ja sotsiaaldialoogi küsimuse alla Euroopas. millal teie kavatsete selle projekti nõukogule edasi anda? aitäh, proua Steinrück. kolm küsimust. kõigepealt töötajate lähetamise direktiiv. olen nõus sellega, mida juba Mariann Tysoni kuulamisel öeldi, Euroopa Komisjon töötab välja töötajate direktiivi ülevaatamise analüüsi selleks, et tegeleda sotsiaaltumpinguga. siin on ka äh, näiteks miinimumpalga tõlgendusvõimalused äh, vastuvõtvas riigis, siin on tõesti teatud seaduselünki, mis pakuvad võimalusi äh, kohustustest kõrvalehoidmiseks. ma toetan seda, mida Mariann Tyson ütles ja algatas ning toetan teda selles töös. teiseks, sotsiaalsed ja majanduslikud indikaatorid minu käest on seda küsimust juba kord küsitud ja jällegi olen täiesti nõus Mariann Tysoni ettepanekuga ning olen valmis teda toetama, kui ta ametisse astub. ma ei tea, kas ütlesin seda täpselt samade sõnadega nagu Mariann Tyson, kui ei, siis vabandan. nüüd eh, juuksurid tegemist on üpris keerulise küsimusega, tegemist on sõltumatu sektoripõhise kokkuleppega ja sotsiaalpartnerite palvel Euroopa Komisjon on välja töötanud vajaliku seadusandluse ja on valmis sellega edasi minema. samal ajal aga me oleme juba saanud taotluse kümnelt liikmesriigilt mitte selle seadusloomega edasi minna ja ka Euroopa Parlamendis kõik fraktsioonid minu teada ei toeta seda lähenemist. nii et ähm, siin, ma arvan, tuleb meil teha koostööd liikmesriikidega, hoolitsemaks selle eest, et kui me liigume edasi selle seadusandliku paketiga, siis see ka tõesti vastu võetakse. sest praegusel hetkel on kümme liikmesriiki selle tagasi lükanud, sealhulgas on äh, ka liikmesriigid, mille puhul ei saa kahtlustada sotsiaalset dumpingut. aitäh! Thank you uh,. Otmar Karas from uh, the EPP. aitäh, Otmar Karas, Rahvapartei. head designeeritud vitsepresident. lugupeetud volinikukandidaat, tere tulemast. aitäh ka selle eest, et te Euroopa Parlamendi otsuseid arvestate äh, kõikide äh, nende häda ettepanekute osas, mis puudutasid kriisist välja tulemist. igal pool, kus me läheme ühenduse tasemele, kehtivad sotsiaalsed õigused kui põhiõigused sellepärast tahan teie käest teada, milliseid meetmeid meil on vaja selleks, et äh, majandus- ja rahaliitu tugevdada, selleks, et te saaksite vastutada euro eest. kas teie leiate, et ESM-is tuleks välja töötada Euroopa Valuutaliit, valuutafond, vabandust, ja kas te arvate, et see peaks olema ka igasuguse sotsiaalse dialoogi aluseks? okei okay,, uh, thank you, Mr Karas uh,, quite a... aitäh, härra Karas. Teil oli päris mitu küsimust. alustan keskelt. ESM eh, e ja saabuv Euroopa Rahandusfond. me teame, et eh, algselt oli diskussioone selle üle, et eh, tekitada ka Euroopa Rahandusfond, viimasel ajal ma neid jutte kuulnud ei ole ESM on nüüd paika pandud ja ma arvan, et peaksime me keskpika äh, perspektiivi prioriteedina peaksime me keskenduma sellele, et ESM tuleks ühenduse raamistikku. hetkel on tegemist valitsustevahelise raamistikuga. me peaksime töötama koos äh, vastava aluslepingu muudatusega, nii et sellest saaks äh, selline koondav raamistik. ja ma arvan, et ja ma ütlesin seda ka oma sissejuhatavates märkustes, et me peaksime töötama nii palju kui võimalik koos ühenduse raamistikus. ja paljud need valitsustevahelised asjad, mis meil hetkel öö, paigas on vaheetapina, me peaksime need tooma siia raamistikku. see puudutab ka makromajandusliku juhtimise küsimust millest olen ka juba rääkinud, tegemist on väga keeruka küsimusega, aga meil on nüüd erinevad tasandid, erinevad meendlused, menetlused siin makromajandusliku juhtimisega ja me peaksime eesmärgiks võtta kogu see protsess sujuvamaks muuta, nii et meil oleks üleüldisem, kõikehõlmavam ja lihtsamini mõistetav raamistik. ja ma arvan, et äh, Äh, kui me vaatame makromajandusliku juhtimise äh, küsimusi üle, siis peaksime me sellele mõtlema ja seda tegema kindlasti tihedas koostöös koos oma sotsiaalpartneritega. Agnes Jongeerius, palun, sotsialistidest demokraatidest. aitäh, istun siin. küsin oma küsimuse hollandi keeles. härra Dombrovskis äh, varem te rääkisite sellest, et tuleb omavahel tasakaalu tuua majanduspoliitika ja sotsiaalpoliitika ja sellele minu küsimus keskendubki. hiljuti on Euroopa Kohus korduvalt äh, võtnud sõna äh, majandusvabaduste poolt sotsiaalse progressi arvelt ja need kohtuotsused on äh, päris äh, suure kogumi juba kokku toonud. Euroopa kohustult, kohtult on tulnud ka murettekitavaid sõnumeid, et oleks, need puudutavad äh, riiklikke miinimumpalkasid, ütlevad, et see ei ole võimalik, et see läheb vastuollu majandusvabaduse põhimõtetega, kui keegi on näiteks teisest liikmesriigist pärit alltöövõtja palgal ja samal ajal on näha äh, selliseid praktikaid nagu nulltunnil äh, lepingud, äh, sellised petu füüsilisest isikust ettevõtjad. nii et minu küsimus on selline, härra Dombrovskis, et milline on teie lähenemine, kuidas te tegelete sellega, et vähendada pingeid sotsiaalsete õiguste ja majandusvabaduste vahel ja seda silmas pidades, kuidas oleks sotsiaalse pro progressi protokolliga? kõigepealt äh, tööturu arengud. viimaste aastate, isegi aastakümnete jooksul on äh, tekkinud selline kaheastmeline tööturg. ja on tekkinud igasugu uusi kontseptsioone, mida te ka mainisite, nulltunnilepingud, äh, võlts füüsilisest isikust ettevõtjad lihtsalt, see kõik sellepärast, et vältida tööhõive seadusandlust. ja see on kindlasti midagi sellist, millega me kindlasti tegema pea, tegelema peame, koostöös liikmesriikidega töötame selle nimel, et parandada nii-öelda flex security't ja sa-, ja peame uurima ka erinevaid neid lünkasid seadusandluses selleks, et vältida tööturuseadusi ja see äh, võlts füüsilisest isikust ettevõtja küsimus on tõeline probleem, mis üha rohkem levib. nii et me töötame selle kallal ja vaatame, kuidas oleks võimalik muuta tööturud ühtlasemaks, nii et nad ei oleks nii kahetasandilised, kus on inimesed, kes on väga hästi kaitstud ja teised, kes on täiesti kaitseta nüüd, mis puudutab Euroopa Kohtu otsuseid, siis äh, komisjoni esindajana ma ilmselt ei hakka sekkuma äh, ja küsimuse alla seadma Euroopa Kohtu otsuseid. ma arvan, et me peame Euroopa Kohust austama ja rakendama neid otsuseid, samal ajal vaadates, kuidas oleks võimalik meie raamistik paremaks muuta. Thank you, I will give the floor to Ivana Maletic uh, from EPP. proua Maletic, palun, Rahvaparteist. aitäh. härra Dombrovskis, ma olen väga rahul, et teie olete majandus- ja sotsiaalpoliitika äh, asepresidendi kandidaat Teil on olemas vajalikud teadmised ja kogemused, kuna olete endine Läti peaminister, te olete üles näidanud julgust ja otsustust, otsustuskindlust. mul on olnud võimalus eh, teha koostööd paljude teie ekspertidega, kes aitasid eh, Horvaatiat Euroopa Liidu fondidega liitumise läbirääkimiste käigus ja ma, eh, mulle avaldas mulje, et Läti ametnike kõrge ekspertiis õnnitlen teid selle pärast. nüüd, mis on suhe konkreetsete äh, äh, äh, riigipoiste soovituste ja ühtekuuluvusfondi vahel ja teiseks, kas teil on mõtteid selle kohta, kuidas lahendada probleeme maksetega Euroopa Liidu eelarvest liikmesriikidele, sest et see on saanud äh, üheks takistuseks investeeringutele majanduskasvule? aitäh nende küsimuste eest. parem seotus riigipõhiste soovituste ja ühtekuuluvuspoliitika vahel. sellega praegu väga intensiivselt tegeletakse, liikmesriigid äh, peavad läbirääkimisi oma partnerluslepingute ja operatsiooniprogrammide üle Euroopa Komisjoniga ja üks prioriteete komisjonil nendes läbirääkimistel on tagada, et ühtekuuluvusrahastamine läheb kokku riigipõhiste soovitustega ja et see on suunatud sellele, et tagada parem majanduse areng ning töökohtade loomine ning tegeleda ka sotsiaalsete probleemidega, nii et Euroopa Komisjon alati rõhutab ka Euroopa Liidu äh, Äh, sotsiaalfondi rolli, seda, kuidas see fond saaks tegeleda sotsiaalsete probleem, probleemidega riikides. nüüd äh, maksete probleem, see tegelikult läheb kaugemale minu konkreetsest vastutusalast, see on pigem proua Georgieva vastutusalas, aga igal juhul selge on see, et meie ees on tõsine probleem, kus nõukogu blokeerib makseid ja äh, surub äh, nii kulusid, kulukohustusi kui makseid eelarvetes äh, madalamale sellest tasandist, mis on kokku lepitud mitmeaastase raha finantsraamistikuga ja kuna MFF on osa kokkuleppest, siis me nõuame äh, nii parlament kui komisjon, et nõukogu tegelikult ka kinni peaks kui institutsioonide vahelisest kokkuleppest ja et meil ei tekiks selline maksete kriis see on väga tõsine küsimus. Eh, aitäh, Javier Lopez, sotsialistid, demokraadid. nagu te peaksite teame, siis eh, Troika poolt eh, kehtestatud reformiprogrammid on tekitanud täiesti kohutavalt suuri eelarve kärpeid avalike teenuste valdkonnas. sellel on olnud ka katastrofaalsed sotsiaalsed mõjud. mõned äh, riigid äh, on pidanud seda kannatama juba üle nelja aasta ja paljud riigid äh, on nüüd palju hullemas olukorras, kui nad olid neli aastat tagasi, sellel on olnud halvad mõjud ka majandusele. Hispaania on sel-, selge näide sellest ja, ja kõik see on rakendatud ilma igasuguse demokraatliku legitiimsuseta. härra Juncker öö, võttis endale kohustuse reformikavade kohta teha mõjuhinnang minu fraktsiooni surve tõttu. minu küsimus on, millised on need hindamiskavad äh, sotsiaalsel tasandil ja teiseks, kas te võite meile täna kinnitada, et äh, see ei jää mitte lihtsalt sõnadeks, vaid ka väljendub tegudes ja kolmandaks, kui eh, selle hindamise tulemusel selgub, et eh, on olnud negatiivset sotsiaalset mõjut, kas siis, eh, kas te siis võtaksite selle ettepaneku tagasi? Äh, jaa, paldies par jūsu äh, jautājumu. Äh, aitäh selle küsimuse eest. me oleme selle kuulamise käigus juba väga palju rääkinud sellest, kuidas kriisist välja tulla ja milliseid otsuseid vastu võtta. nii Troika raames kui ka väljaspool Troikat ja kuidas see mõjutab tööhõivet ning kuidas need otsused ka sotsiaalset olukorda mõjutavad uue komisjoni kolleegiumi eesmärgiks on praegust olukorda parandada otsuste vastuvõtmisel ei arvestata mitte ainult fiskaalsete mõjudega, vaid ka sotsiaalsete mõjudega. tegemist on väga selge sõnumiga, väga selge lubadusega, mida on andnud uus komisjoni president, see on täiesti kooskõlas ka sellega, mida ütles proua Thyssen. ja ka mina võin kinnitada, et ma toetan neid lubadusi, ma kavatsen aktiivselt tööd selles valdkonnas edasi viia, selleks et see ei jääks ainult paberile. Uh, to... aitäh, nüüd annan sõna Heinz Beckerile Rahvaparteist suur tänu, proua esimees, lugupeetud volinikukandidaat, Austria liikmena tööhõivekomisjonis on mul väga hea meel näha, mida te ütlesite sotsiaalse dialoogi ja sotsiaalpartnerite rolli kohta tulevikus? paljud probleemid Euroopa sotsiaalpoliitikas tulenevad lähimuspõhimõttest, et liikmesriigid vastutavad. kas te võite Euroopa tõhususe parandamiseks kujutada endale ette seda, et hakatakse õppima sellest, mis tõesti toimib, ehk õpitakse teistest liikmesriikidest, et see, mis kuskil mujal toimub, sellest tehakse järeldusi ka oma liikmesriigi kohta. ja kas te või kujutate endale ette, et meil oleksid siin ka kohustuslikud reeglid Euroopa tasandil poliitika jaoks? Te Lätis ju tegelikult viisite selle sisse. Uh, okay, uh, thank you very much for this uh, suur aitäh selle küsimuse eest. mis puudutab lähimuspõhimõtet, siis on täiesti selge, et see on Euroopa Liidu toimimise aluspõhimõtteks, et ainult äh, need otsused, mida on kõige parem käsitleda Euroopa Liidu tasandil, kust on selge Euroopa lisandväärtus, et ainult neid asjadega tegeletakse Euroopa Liidu tasandil. ja komisjoni kavatsus äh, on ka täiesti sellest subsidiaarsuspõhimõttest kinni pidada. nüüd, äh, mis puudutab parimate praktikate vahetamist ka teiste liikmesriikide kogemuse kasutamist, siis äh, see on midagi sellist, mida komisjon aktiivselt äh, julgustab ja meil on ka rida algatusi, mis näiteks puudutab oskusi, professionaalset äh, koolitust, minu arvates on näiteks mõtet vaadata Saksamaa ja Austria mudeleid siin õppimisel ja ka on mõistlik vaadata teiste liikmesriikide suunas, et näha, kas on elemente, mis äh, kohalduksid äh, nende liikmesriikide puhul, sest üks meid selgemaid probleeme, mis meie tööturul hetkel on muuhulgas, on ka see, et äh, oskused ei vasta vajadustele mitte alati, ei ole need spetsialistid, keda meie haridussüsteem ette valmistab, just need, keda tööturg vajaks. nii et et me peame vaatama, kuidas paremini seostada omavahel oskused ja tööturu nõudmised. aitäh. Georgi Pirinski. Georgi Pirinski, sotsialistid, demokraadid, palun. aitäh. härra asepresidendi kandidaat. Äh, ühe liikmega eraettevõtete direktiiv, see on osa ettevõtte juhtimise paketist, täiesti selgelt eh, on sealt puudu garantiid eh, töötajate põhiõigustele, informatsioonile, konsulteerimisele ja ka nõukogu liikmena osalemisele. see, siin selles olukorras äh, kas te kavatsete selle direktiivi eelnõu tagasi võtta ja väga tõsiselt asju uurida ning leida konkreetseid ettepanekuid, kuidas see väga ohtlik äh, lünk selles äh, direktiivi eelnõus äh, kaotada ja kas te kavatsete algatada kõikehõlmava konsulteerimisvooru sotsiaalpartnerite vahel ja lubate mitte sellist eelnõu uuesti esitada enne kui ei ole täielikku nõusolekut nende poolt, et töötajate õigused on täielikult tagatud. suur aitäh selle küsimuse eest, mis puudutab uue komisjoni juhtprintsiipe, siis seda on ka korduvalt enne öeldud, eesmärgiks on tugevdada majanduslikku ja sotsiaalse dimensiooni omavahelist tasakaalu selleks, et eh, oleks muuhulgas tagatud ka töötajate kaitse. vabandan, ma, et ma praegu ei saa kommenteerida eh, konkreetsete direktiivide kohta, aga ma olen täiesti valmis neid eh, küsimusi uurima ning saama suuniseid ja juhiseid ka proua Dysonilt ja kui, nagu te mainisite, siis äh, äh, kui leitakse selliseid ohtlikke lünkasid, siis komisjon äh, kindlasti saab ka selle algatuse tagasi võtta. teame, et härra Juncker on öelnud, et ta näeb ka võimalust Äh, parema regulatsiooni programmi raames ka mitmeid ettepanekuid tagasi võtta ja kindlasti peaksime me uurima ka seda konkreetset ettepanekut, aga vabandan jällegi, hetkel ma selle konkreetse direktiivi osas kommenteerida ei saa, aga koos äh, volinikukandidaat Tysoniga kindlasti seda küsimust uurime. saan teile kindlasti anda lisavastuseid selle kohta ka kahepoolselt. Thank you for that. I'll give the floor to Eva Pauanova from EPP. aitäh ja palun Eva Paunova Rahvaparteist. aitäh, äh, väga hea meelega näen, et te olete siin volinikukandidaadina, olen kohtunud teiega korduvalt EPP kohtumistel, kus te Äh, rääkisid alati väga veenvalt neist reformidest, mis oma koduriigis läbi viisid äh, ja mis on palju aidanud. ma arvan, et minu koduriik Bulgaaria on ka seda positiivset äh, näidet jälginud, minu, meie valimistel ka me nägime, et minu erakond sai selge võidu. aga ma arvan, et üks küsimus on väga oluline, mitte ainult minu koduriigi jaoks, vaid kogu Euroopa jaoks kahekiiruselise Euroopa oht. see on eh, Euroopa üle varju heidnud juba mõnda aega, eriti finantskriisi ajal ning ka seoses uute riikide liitumisega euroalaga. kuidas te suudate tagada asepresidendile, et euroala ka liitumine ei vii äh, liidu lagum-, lagunemiseni. kuidas te tagate, et kõikidel liikmesriikidel on võrdsed võimalused osaleda äh, otsuste langetamise protsessis, aitäh? Uh, Okei, uh, thank you for this uh, question also in... aitäh selle küsimuse eest ja aitäh ka nende positiivsete äh, sõnade eest. pean ütlema, et Euroopa peab edasi liikuma tervikuna, ehk siis kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki koos. samuti olen maininud, et Euroopa ala peab jääma avatuks uutele liikmesriikidele. ja samuti on vaja tagada Euroopa Liidu siseturu tegelik toimimine. ja siin ma pean kahekümne kaheksa liikmelist Euroopa Liitu silmas. see tähendab seda, et muidugi on poliitikaid ja küsimusi, mis mõjutavad euroala, sellepärast et need riigid, äh, neil riikidel on üks ja sama valuuta, samas aga euroala ei tohiks muutuda eksklusiivseks ja selliseks alaks, mis kuidagi hakkaks õõnestama Euroopa siseturgu. Need otsused, mis puudutavad Euroopa siseturgu, tuleks võtta Euroopa Liidu tasemel, kahekümne kaheksa liikmesriigi tasemel. nii ma arvan ja volinikuna ma ka selle juurde jääksin. aitäh, sotsialistid ja demokraadid, proua Rodriguez. suur aitäh. kui te tahate tõesti kriisist üle saada, siis ma arvan, me peame oma prioriteete muutma. ja ma usun, et järgmise perioodi vältel peaks olema peamiseks prioriteediks investeering ning töökohtade loomine, mitte aga kiire fiskaalne konsolideerimine. seega, kas te saate praegu lubada, et lähtute just investeeringutest ja töökohtade loomisest ka järgmise äh, iga-aastase kasvuaruande raames ja ka liikmesriikide põhiste soovituste raames. kas te saaksite selgitada, kuidas plaanite kasutada eh, stabiilsus- ja kasvupakti eh, paindlikkust neil eesmärkidel? aitäh nende jätkuküsimuste eest. nagu Äh, kõneleja vabandab, et hakkab väsima. Äh, nagu äh, juba sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, uue komisjoni prioriteediks muuhulgas on investeeringud kasvu ja tööhõive. Need on sellised valdkonnad, millele me keskendume ka järgmises iga-aastases kasvuanalüüsis ka eh, härra Juncker, mina ise ja ka teised volinikukandidaadid on seda korranud. samamoodi eh, paindlikkuse ja ka stabiilsuse kasvupaktis. me teame, et on päris palju valdkondi, kus on võimalik sellist paindlikkust ära kasutada. see, seda saab hoovana kasutada, eh, kui äh, liikmesriikide kasv on nullilähedane, kui, kui äh, öö, kui on tõsiseid probleeme majanduses, äh, siis on võimalik kasutada neid paindlikkuse vahendeid äh, olukorra stabiliseerimiseks. meil on muidugi ka mõned turvalisuse eks mõeldud piirangud, aga on äh, struktuurireforme, mida on võimalik ette võtta selleks, et tagada äh, stabiilset eelarve olukorda. meil on ka üldine äh, lähenemine, mille kohaselt on veel teisigi valdkondi, kus on võimalik paindlikkust kasutada, aga mm, paindlikkus on see stabiilsuse kasvupaktis, komisjon on valmis kasutama seda ühtlaselt kõikjal, kõikides liikmesriikides. Thank you and then it's Mr Lang. aitäh ja härra Langen on viimane kõneleja. Uh, jah, suur tänu, härra Dombrovskis. Teie äh, näitasite, et suudate veenda oma tegutsemisega reformid ja eelarvedistsipliin tõid endaga kaasa edu ja edu, see, mida siin pakutakse, rohkem võlgu, ühisvõlakirjad ja ESM-i kasutamine investeeringuteks ehk meie valuutafonde, mida me ei ole lõpule viinud, need on aga lubadused, mis ei aita minul on teile samasugune küsimus nagu ka härra Moskovissile. kuidas teie suhtute konfliktiolukorda? artikkel kuus paneb äh, sisejuhistes paika selle, et Dombrovskis ja Moskovitši võivad ainult üheskoos äh, ettepanekuid teha saavad. mis siis saab, kui te lähete tülli omavahel? ja mis saab siis, kui keegi soovib euroalast äh, lahkuda, selleks tuleb küll lepingut muuta, aga euroala liikmesriigiks peab saama ka Rootsi, sest ta täna, tänasel päeval praegu täidab kõiki tingimusi, aga poliitiliselt on sõrad vastu ajanud. kuidas te hoolitsete, kavatseda selle eest, et need riigid, mis peavad liituma, seda ka siis tegelikult teeksid uh,? So uh, uh once again, thank you for the jällegi aitäh küsimuste eest, ma arvan, et või kõigepealt vastaksin töökohta e, volinikukandidaadi Moskovitši ja minu enda vahel, siis nagu ütlesin, kindlasti plaanime töötada meeskonnana, plaanime teha tihedat koostööd ja mina näen ennast koordinaatorina pigem mitte, aga järelevalvajana või kellenagi, kes üritab hakata mõjutama voliniku tööd. me juba oleme volinikukandidaat Moskovitšiga erinevaid küsimusi ka arutanud, muuhulgas ka välisesindatust ning samuti seda, eh, kuidas koos teha poliitilisi ettepanekuid, poliitika ettepanekuid. on selge, et volinik teeb oma tööd, aga samas peaks olema asepresidendil võimalus panustada omalt poolt juba otsuse langetamise faasis, nii et me saaksime ütelda, et tegemist on ühisettepanekuga. see on aluspõhimõte ning praegu meie meeskonnad teevad äh, juba tööd selle kallal, et täpsemalt asjad paika panna. ja me ja tuleme sellega välja siis mandaadi esimeste nädalate jooksul. Need selle juurde, mis puudutab äh, riike väljaspool euroala, muuhulgas ka Rootsit, jah, muidugi me teame, milline on olukord Rootsis, me teame, et referendumi tulemused olid negatiivsed ja muidugi me teame ka, mida leping selle kohta ütleb, aga komisjon muidugi ei saa sundida ühtegi riiki liituma euroalaga. seega ma arvan, et euroala peaks olema avatud ja peaks olema valmis uute liikmesriikide vastuvõtuks, aga me muidugi ei saa sundida kedagi liituma, kes ei taha seda teha. aitäh selle eest, ütleksin rootslasena. aga aitäh äh, kõikidele liikmetele väga huvitavate küsimuste eest ja aitäh härra Dombrovskisele vastuste eest. nüüd annan teile sõna viieks minutiks lühikeseks kokkuvõtvaks avalduseks. viis minutit on veel jäänud koosoleku lõpuni, palun. So uh, honorable members lugupeetud eh, Euroopa Parlamendi liikmed, head kolleegid. tahaksin kõigepealt tänada teid väga võimaluse eest eh, arvamusi vahetada teiega. tänaksin teid eh, väga arukate küsimuste eest. ma saan aru, et veel jätkutööd on vaja teha nende teemadega. ma olen valmis tegema tihedat koostööd Euroopa Parlamendidega olen ise olnud ka parlamendisaadik, Euroopa Parlamendi saadik ja seega olen valmis vaatama, kuidas koos toime tulla nende väljakutsetega, millega me silmitsi seisame. ma usun, et siiski võlgnen teile veel ühe vastuse ühele küsimusele ja mind kritiseeriti selle eest, et mul ei õnnestunud sellele vastata kahe minuti jooksul. see puudutas vigu, mis tehti Lätis kriisi ajal usun, et osaliselt leiad vastused ka riigipõhiste soovituste seest Lätile. on päris palju poliitikavaldkondi, kus on soovitusi selle kohta, et tuleb suurendada energiasõltumatust. see on väga oluline praeguses kontekstis samuti tuleb äh, tegeleda rohkem sissetulekute ebavõrdsusega, seda läbi äh, maksupoliitika muutmise ning äh, läbi justiitssüsteemi tugevdamise, lahendades maksejõuetusprobleeme ja muu. paljud riigipõhised soovitused, mis Lätile tehti ja kus räägiti teatud puudujääkidest, neid teemasid ka käsitlesid ja ma loodan väga, et uus valitsus mida praegu mm, luuakse, sest meil leidsid äh, valitsemised aset mõni päev tagasi, et uus valitsus on valmis nende teemadega töötama. ja muidugi me teame, Lätil on veel palju tõsiseid väljakutseid ees praegugi. mis puudutab uue komisjoni tööd, siis ma arvan, et peaksin toonitama veel kord, et tegemist on uue struktuuriga, kõik ei ole veel viimse detailini paigas, aga olles konsulteerinud äh, teiste volinikukandidaatidega, siis meie oleme igastahes valmis, koostöövalmis töötama, töötama meeskonnana, nii äh, muidugi äh, volinikel on omad erinevad poliitilised taustad, me peame aga jõudma tulemusteni ja tagama selle, et Euroopa suudaks edasi liikuda. peame leidma vastused neile muredele, mis inimestel on, majanduskasv, tööhõive, äh, prügimajandus, majandus ja sotsiaalmudel. jällegi äh, veel kord äh, aitäh kuulamise eest ning ootan tihedat koostööd teiega ka tulevikus, aitäh! Just a few remarks on the veel paar sõna lõpetuseks. leiab aset ühine hindamiskoosolek EKONi juhatuse ja koordinaatorite vahel kell seitse täna õhtul ASB kolm G kaks ja üritame äh, muidugi arvestada kõikide muredega, mida mainiti hindamiskirjas ning äh, me saadame uue kirja välja hiljem, enne kella kümmet õhtul. kommentaaride esitamise tähtaeg on kell üheksa, seitsmes oktoober, teisipäev. ja soovitatud on, et ainult üks koordinaator Äh, fraktsioonist oleks kontaktisikuks ja ma paluksin, et tööhõive koordinaatorid tuleksid siia, nii et me saaksime arutada seda, mida me peaksime nüüd tegema tööhõive komisjonis. palun, kas äh, tööhõive koordinaatorid saaksid tulla siia? suur aitäh teile, härra Dombrovskis ja aitäh komisjonide liikmetele kes kõik esitasid väga põnevaid ja huvitavaid äh, küsimusi.